ja libe. lugupeetud kolleegid, me jätkame tööga ja ma tervitan siin eelarve kontrolli komisjonis teid. päevakord on teil ees, muudatusettepanekutest mulle teada antud ei ole. ja kõik, kes siin saalis rääkima peavad, palun mitte nii kõvasti kui mina. nii päevakorra projekt on, muudatusettepanekud sellesse ei ole ja teadaanded. siin ma tahan öelda, et veebis kantakse meie kohtumist üle nagu ikka ja oleme kolmanda punkti juures, nimelt uuring, mis puudutab Euroopa Liidu rahastatavaid suuremahulisi taristuid ja hankeprotsesse. meie raportöör on kolleeg Vali ja meil on äh, siin ka äh, külalised, kes tutvustavad nimelt eh, Joosef Papi ja Roderick Akkermann oma uuringut, palun. mu daamid ja härrad, tere õhtust ja suur tänu selle võimaluse eest tutvustada teile täna pärastlõunal meie uuringut. jah, ma ei räägiks, millised piirid sellel uuringul ees olid, küll aga tahan öelda, et tegemist oli jõupingutusega mis peab andma üldised äh, nagu äh, ettekujutuse visandi sellest, mis tegelikult toimub ja oleme ka soovitused koostanud. meil on siin slaidid. kõigepealt me räägime uuringu sisust, siis peamistest järeldustest ja ka soovitustest, mida me tahame anda teie komisjonile. kõigepealt kontekstist. uuringu eesmärgiks oli parem ettekujutus saada sellest, kuidas koostatakse ja viiakse läbi äh, ja teostatakse hankeid suuremahuliste taristuprojektide puhul, mida rahastatakse Euroopa Liidust. nimelt seda teevad siis neli instrumenti, Euroopa Maaelu Arengufond, äh, Ühtekuuluvusfond, EFSI, strateegiliste investeeringute fond ja Euroopa ühendamise rahastu, CEF ja tähtis on, et tänapäeval Euroopa Liidust viiskümmend prot-, nelikümmend protsenti ähm, äh, igasugustest hangetest tehakse just konkursi korras ja viiskümmend protsenti ESIF-i fondidest äh, avaliku konkursi korras kasutatakse ja tähtis on ka teada, et kolmteist liikmesriiki vastavalt ühtse siseturu äh, andmeteta poole aastal kaks tuhat seitseteist leiavad, et hanked ei toimu nii, nagu nad tegelikult peaksid, ollakse rahulolematud kolmeteistkümnes liikmesriigis. ja nende, need arvud te leiate ka kahekümne viiendalt leheküljelt meie uurimusest. nii et te näete seal graafikut nende tulemuste kohta. Euroopa Kontrollikoda aastal kaks tuhat seitseteist rääkis sellest, et Euroopa Liidu eelarve on kaitstud korralikult liikmesriikides hankekonkursside ajal, aga aasta kaks tuhat kuusteist juhtiti siiski tähelepanu tervele reale valdkondadele, mida annab parandada. Need on meie uuringus ära toodud ja väga lühidalt räägime ka neist siin igatahes asjad saab paremaks muuta andmete kogumise vallas, samuti projektide ettevalmistamise vallas, eks ante hinnanguid tehes. samuti haldusviivitused on tekkinud üsna tihti kõikjal Euroopa Liidus ja on ka suutlikkuselt piirid ees. meeskonnad ei ole piisavalt suutlikud, kui nad hankekonkurssi ette valmistavad ja need on need peamised puudused, mis Kontrollikoda välja tõi aastal kaks tuhat kuusteist tahtsin lihtsalt teie tähelepanu juhtida. ma rääkisin leheküljest kakskümmend viis, kus on üks skeem meie uuringus ja nüüd on ta teie ees. siin te näete siseturu äh, andmetabloost, et kolmteist liikmesriiki leiavad, et hanked mm, ei ole siiski äh, rahuldavalt läbi viidud nüüd äh, rahastamine suuremahulistele taristutele Euroopa Liidus. Äh, sada kakskümmend kolm miljardit äh, vaadeldaval perioodil. ja siin te näete, kuidas need rahad on nüüd jagunenud nelja vahendi lõikes. ja siin on samuti üks huvipakkuv skeem, kuidas liikmesriigid eh, on just eh, need miljardid eh, kasutanud ära transpordi ja energiavõrkude rahastamiseks. kaks tuhat neli kuni kaks tuhat seitse andmed on siin. see uuring loomulikult Äh, äh, ei ole võimalik kõiki liikmesriiki äh, hõlmata, kolm tuhat lehekülge kuluks selleks, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki katta, see ei olnud võimalik. see oli üks piir, mis meil ees oli, millel ma enne alguses viitasin, aga ometi me tegime üsna põhjaliku analüüsi ja just nelja riigi osas. Tšehhi Vabariik, Hispaania, Kreeka ja Rumeenia on need riigid ja te näete eh, ka meie uuringust juba täpsemalt selle kohta ja neli juhtumit projekti analüüsisime ka läbi ja tegime seda siis üsna põhjalikult ja need on praegu teie ees. ja üks on piiriülene projekt. väga poliitiliselt te, jah aktuaalne Lyon-Torino raudteeühendus, aga samuti Hollandis on üks kiirtee ja Küprosel samuti ning renoveerimine toimub Madridi metroos. liin viis on renoveerimisel, need on need neli, neli, mida me analüüsisime põhjalikult kui me käsitlesime hankekonkursse ja millised on nüüd meie järeldused? kõigepealt jah, tähtis on teada, et kes teeb mida kõigepealt hankeprotsessis. liikmesriigid valmistavad ette ja rakendavad, nii et suurem osa töö tuleb liikmesriikidel ära teha. Euroopa Liidu institutsioonid tagavad, et kõik toimuks nõuete kohaselt. ettevalmistustööd peamiselt jah, kammitseb liikmesriikide suutlikkus, võimekus, liikmesriikidel ei tarvitse jaguda personali nende teemade ehm, rakendamiseks, et see on väga keerulised, on vaja väga hästi, häid oskusteadmisi, mis kogunevad ajapikku ja see on üks selline e, aspekt, mida me ka oma uuringus märkasime. nüüd Äh, eksperdid leiavad, et kui tegemist on eksante eelhindamistega või mõjude hinnangutega, sotsiaalmajanduslike ja äh, kulutulu analüüsidega, siis äh, tegevuspraktika Euroopa Liidus selles vallas on rahuldav. loomulikult alati võib kuskilt halbu näiteid tuua, aga üldjoontes nende tegevuste puhul on tegevuspraktika õige, aga loomulikult asju saab paremaks muuta ja on terve rida aspekte, mille me juhime tähelepanu. kõigepealt keskkonnaküsimuste parem käsitlemine. teiseks, tähtis on ka vaadata alati laiemat pilti, mitte ainult väikest teejuppi, vaid mõelda selle peale laiemalt, mis on tema tähendus piirkonna arengus. ja siis sellest lähtuvalt Äh, rahastamisele läheneda. samuti sa, kogu protsess peab muutuma läbipaistvamaks, kui valmistatakse ette äh, projekte ja mitte alati ei kaasata sidusrühmasid. konsulteerimine kodanikuühiskonnaga ei toimu alati kõige paremal viisil. aga need on jällegi väga üldised märkused, arvestades, et ettekandel on ainult natuke aega antud, siis ma käsitlen seda peamist ja siin ekraanil ja raportis te leiate diagramme. siin te näete, kuidas rollid on jagunenud, liikmesriigid, Euroopa Liidu rahastamisasutused, sidusrühmad. siin ekraanil näete kõigi rolle. lihtsalt teile teadmiseks ja veel, millised on meie järeldused. kui kõneks on nüüd hankeprotsess ise, täna vähemalt on nii, et meil ei ole piisavalt informatsiooni selle kohta, mis on toimunud Euroopa Komisjoni teatistega nendel teemadel, millest ma rääkisin, näiteks see vabatahtlik eksante hinnang, hangete professionaalsemaks muutmine ja samuti suuniste andmine avalikeks hangeteks. selliseid eh, jah, soovitusi on antud, aga milline on olnud nende mõju? oleks asjakohane nüüd analüüsida, milline on tegelik mõju nendel teatistel, mis Euroopa Komisjon on koostanud, seda võimalikult peatselt tuleks selline analüüs teha. me arvame samas, et seire, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank teostavad, on asjakohane ja õige, aga siingi saab asju parandada terves reas valdkondades. me arvame, et suutlikkust eh, ka suutlikkuse on puudujääke ja ei kasuta ära neid võimalusi, mis on Euroopa Liidul, et aidata liikmesriike, on mitmesugused instrumendid. samas liikmesriigid ei kasuta ära neid instrumente, mis Euroopa Liidu asutused on nende jaoks välja töötanud. andmete kogumisest me räägime pisut hiljem põhjalikumalt. siingi saab oluliselt asjad paremaks muuta. ja me arvame, et see on väga oluline, sest siis on võimalik ka järelkontrolli teostada paremini, kas äh, projekt on täitnud neid eesmärke, mis hankekonkursi ajal, millest räägiti. jah, üks asi, mida me käsitlesime, oli teema ühe pakkujaga lepingud, mis on tõsine probleem. ei saa nii, et ainult üks pakkumine tuleb ja siis kohe selle ühe pakkujaga leping sõlmitakse me kasutasime neid andmeid, mis me saime andmete portaalis, TED, TED, TED elektroonilised andmed aastast kaks tuhat üheksa, kaks tuhat seitseteist. ja need andmed on üsna ebausaldusväärsed küll, selle juurde tulen hetke pärast tagasi, aga neli koma kuus miljonit eh, sellist konkursiteadet me analüüsisime läbi ja mitmetel põhjustel puuduvate andmetega teated jätsime kõrvale. ja, ja ebarealistlikult ka, ebarealistlikult suured lepingud jätsime kõrvale. kakssada nelikümmend kuus konkursiteadet siis sõelusime välja ja üks miljardit eurot ja üks miljon eurot olid lepingud keskmised summad ja kui me võtame kogu hangete kogumi, mis teedisi avaldati, siis seda on siis nii Euroopa Liidu toetusega kui mitte, siis umbes kaksteist protsenti rahastamisest eh, toimus eh, ühe pakkujaga hankekonkursi korras. aga kui Euroopa Liidu projektidega oli ainult tegemist, mis said rahastust Euroopa Liidust, siis oli see osamäär väiksem, üheksa protsenti lepingutest väärtuse järgi eh, olid lepingud, mis olid eh, ühe osalejaga hankekonkursi tulemusel sõlmitud. ja siin te näete heledamaid äh, jooni, mis on kogu mm, lepingud ja sinised on Euroopa Liidu rahadega seotud lepingud. ja need ühe pakkujaga lepingute osakaal on suuresti muutunud perioodil kaks tuhat üheksa, kaks tuhat seitseteist. pea igal aastal, kui tegemist oli Euroopa Liidu rahastatavate lepingutega, siis protsent on ühe pakkujaga lepingute osas väiksem kui üldiselt. ja kui me vaatame Euroopa Liidus olukorda tervikuna, me oli ka Poola, Ungari ja Taani analüüsi all. Need olid kolm juhtumi analüüsi ja siit tabelist me näeme, et kogu Euroopa Liidus nagu esimene slaid näitas, kaksteist protsenti kõikidest lepingutest väärtuse järgi olid sõlmitud ühe pakkujaga eh, ja üheksa protsenti lepingutest, kui Euroopa Liidu rahastatud projektidega oli tegemist, aga Poolas ja Ungaris üldine eh, ühe pakkujaga hankekonkursi tulemusel sõlmitud lepingute hulk oli suurem mm, Äh, üldiselt, aga kui Euroopa Liidu rahad osalesid, siis hoopis väiksem. ja on teisigi liikmesriike, kus sellise ühe pakkujaga lepingut äh, projekte puhul, mida rahastatakse Euroopa Liidust, on kõrgemad kui Poolas või Ungaris ja Taanis me näeme, et väga-väga vähe Euroopa Liidu poolset rahastamist on nendele projektidele, kus oli ainult üks pakkuja ja enne ma rääkisin ka mõningatest probleemidest, et mis meil on andmetega eh, teed portaalist. nelikümmend kaks protsenti kirjetest, eh, neli koma kuus miljonist, eh, nelikümmend kaks protsenti oli puudulikud. ei olnud näiteks ära märgitud, kas Euroopa Liidu rahadega on tegemist või mitte ja muud informatsioonigi puudus ja me pidime nad lihtsalt kõrvale jätma, sest nende põhjal analüüsi teha ei olnud võimalik. ja alla tuhande siis kirja, oli selliseid kirjeid, kus lepingusummad olid üle ühe miljardi euro ja need kaks alumist rida nüüd näitavad see kalgide alumine näitab, et kõige suurem väärtus, ma isegi ei tea, kuidas seda arvu nüüd öelda, et see on nüüd tohutu-tohutu suur arv, mis siin on nüüd kirjas. ja see oli üks Bulgaaria transpordiministeeriumi projekt, nende kirje. ja ehkki see oli transpordiministeerium Sofias, riik tegelikult kes siin rajal tegelikult kirjas oli, oli Ühendkuningriik. et kuidagi ei tea, kas sisestamisel või töötamisel eh, siin arv läks lihtsalt ülisuureks kogemata kombel. ja on teisigi probleeme, mida me nägime, kui me hakkasime analüüsima neid andmeid ja kirjeid, mis seal olid. ja isegi kui me jätsime kõrvale väga palju informatsiooni kus selgelt oli midagi valesti. ei ole meil ometi kindlustunnet, et need andmed, mis meil nüüd olid kasutada, on, mis me välja valisime, on niivõrd täpsed, et need eh, skeemid, mis me teile esitame, on ka täpsed. ja võib-olla see süsteem, elektrooniline süsteem töötati välja mingiks muuks eesmärgiks ja ei analüüsitud piisavalt kuivõrd täpne ta on meie analüüsi koostamiseks. nii et siin on üks suur lünk andmetes praegu, ehkki asi on ajapikku paranenud. paar aastat tagasi me tegime samasuguse analüüsi. ja andmed, mis tollal meie käsutuses olid, olid OpenTedist pärit nimelt häkkerid olid paar päeva koos istunud ja komisjoni andmed äh, hankinud ja üritanud neid siis töödelda ja avaldada. Äh, igatahes sellega võrreldes on tublisti asi edasi läinud, aga ikkagi üsna ebausaldusväärsed on andmed meie eesmärkidel. ja nüüd veel äh, järeldusi meie uuringust. me nägime, et tihtipeale muutub riikides regulatiivne raamistik, piiratult toimub kontineerimine äh, asutuste vahel, samuti suutlikkuse on piirid ees ja tihtipeale pannakse rõhku pigem hinnale kui kvaliteedile. samuti projekti eelarveid võidakse jaotada kunstlikult ja ka korruptsiooni rikkumisi võis tuvastada. lehekülg kakskümmend üheksa ja kolmkümmend üks teie aruannetest räägivad sellest, seal on mitmesugused rikkumised, mis me tuvastasime, kõigepealt Euroopa Komisjon tuvastas ühtekuuluvuse vallas, ühtekuuluvuspoliitika vallas ja Olafi raport ka on juhtinud tähelepanu nendele rikkumistele, mis eh, CEF-i veel viimasel aastal kimbutasid no,. nagu ma ütlesin, seiret saab Euroopa Komisjon ainult piiratult teostada või Euroopa Investeerimispank ka. ja ressursid ja suutlikkus on piiratud, mis tähendab, et palju rohkem ressursse on vaja selleks tööks eraldada. ja lõpetuseks lühidalt. jah, nüüd me koondame tähelepanu soovitustele, mis me anname teile, teie komisjonile. kõigepealt me arvame, et peab koguma andmeid selleks, et paremini mõista, kuivõrd suutlikud on liikmesriigid riigihangete koostamisel ja läbiviimisel, eriti kui tegemist on selliste suuremahuliste taristuprojektidega. see on esimene järeldus ja teiseks me leiame, et peab paremini mõistma milline mõju on olnud mitmesugustel algatustel, mis hiljuti on tulnud Euroopa Komisjonilt. ma ei hakka neist jälle rääkima. Te näete neid ekraanil. ja me arvame, et on ka vaja analüüsida, et miks ressursid, mis Euroopa Liit on muutnud kättesaadavaks liikmesriikidele, jäävad kasutamata. sest on niivõrd palju teadmisi, mis on olemas, aga harva liikmesriigid kasutavad ära neid teadmisi ja kolleeg just rääkis, et tuleb ka käsitleda neid lünki eh, ja, ja seda segadust, mis meil on meil andmetes. sest ainult eh, andmete alusel on võimalik huvipakkuvaid analüüse koostada ja lõpetuseks me arvame, et on vaja hea seista selle eest, et igas hankeprotsessis osaleksid ka sidusrühmad võimalikult palju. suur tänu. teate, ma olen väga suures segaduses, need andmed, mida te esitasite, erinevad äh, absoluutselt sellest, mida me oleme saanud äh, uuringute tulemusena äh, näiteks mis puudutab ühte pakkumisega lepinguid Ungarit ja Poolat, seal on meil need viiskümmend viis protsenti Euroopa Liidu rahadega rahastatavast projektidest on antud ühe eh, pakkujaga konkursi tulemusel. viiskümmend viis protsenti saime meie, need on ju fundamentaalselt teistsugused andmed kui teil. nii et meil on nüüd tohutu andmete probleem tekkinud ja küsimus on selles, kuidas sellest nüüd üle saada. nüüd härra Valli. suur aitäh ja nagu äh, proua esinaine ütles äh, ja nagu ka uuring ütles, on andmete küsimus põhiküsimus, äh, sellepärast et väga keeruline on analüüsida äh, Ähm, neid suuremahulisi taristuprojekte, mm, sest et andmeid on lihtsalt nii palju, ma tahaksin tänada selle uuringu eest, kes on teinud ära väga head tööd äh, selleks, et saada sõltumatu äh, pilguheit sellesse teemasse, erinevalt sellest, mida on teinud institutsioonid. see uuring on keskendunud erinevatele teemadele, eriti on analüüsitud just äh, hangete ettevalmistamist ja hangete protsessi tervikuna Äh, neliteist protsenti äh, moodustavad hankeprotsessid äh, SKT-st kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahekümnenda, kahekümnenda aastani ning sada kakskümmend miljardit eurot on nende kogumaksumus olnud, nagu te teate või näete, siis on need summad väga suured ja väga oluline on tagada see, et need summad leiaksid õiget kasutust. kontrollikoda, nagu me teame, ähm, on välja toonud viimastel aastatel erinevaid nõrku kohti ja see tuleneb äh, ka sellest, et andmeid on erinevaid, nagu ka proua esinaine ütles, ja hinnanguid on läbi viidud erinevate projektide äh, kohta, eriti just on läbi viidud eksante hinnanguid, et hinnata äh, lisandunud väärtust, aga sageli on selgunud, et aset on leidnud asjad, mida tuleks tähelepanelikumalt uurima, sellepärast et eh, sõltumatus on ja nende uuringute sõltumatus on eh, sattunud küsimuse alla. Eh, tekib küsimus, kas mm, sellisel kujul on need vajalikud või mitte sageli on need uuringud äh, olnud halvasti äh, läbi viidud või on liiga hilja läbi viidud, äh, kui me räägime eksante uuringutest, oluline on parandada erinevaid aspekte ning tuleb ko-, mitte korrata ähm, minevikus tehtud vigu äh, nende suurte mahuliste projektide äh, kühe pealt oluline on kaasata ka territooriumid, mis on seotud nende suurte taristuprojektidega näiteks äh, kaastoriprojekt Hispaanias äh, või muud taristuprojektid, äh, suured autoteed äh, või, või raudteeprojektid. Need on projektid, mis läbivad erinevaid piirkondi ja nende elanikkondi tuleb kaasata sellesse kõigesse. kujutage ette, kui tahetakse teie kodu lähedale rajada suure gaasihoidla äh,, see võib ju tekitada teie jaoks probleeme ja võib-olla ka hakata muretsema selle kõige pärast ja seetõttu ongi ääretult oluline kaasata piisaval määral ka kohalikud inimesed, inimesed äh, sellistesse suurtesse projektidesse, need projektid võivad olla ka ohtlikud või siis lihtsalt mittekasulikud kohalikele elanikele ja neid tuleks aruteludesse kindlasti kaasata. Mm, kui me räägime üksikpakkujatest, siis me nägime, et uuringust tuli välja see, et äh, olukord on küll paranenud, kuid endiselt on probleeme andmete kättesaamisega, äh, kui me räägime Euroopa Liidu poolsetest rahastatud projektidest Mm, äh, ning äh, võib-olla me saame siin Euroopa Komisjoni kaasata äh, selleks, et mõista, miks need andmed on nii erinevad selles vallas. oluline on Mm, parandada seda süsteemi, äh, mis võimaldab äh, juurdepääsu andmetele ka kodanikele ja see on väga oluline, äh, et kodanikud saaksid järjest rohkem juurdepääsuvõimalusi ka infole, sest et sada kakskümmend miljardit, nagu ma ütlesin, on nende suurte projektide jaoks maksumaksja raha kättesaadavaks tehtud mm, ning väga oluline on selles kontekstis olla võimalikult läbipaistev, et kodanikud seda ka näeksid. rõhutaksin lõpetuseks seda, et väga oluline on liikmesriikide suutlikkust parandada, juhtida ja hallata neid suuri taristuprojekte ja neid tuleb aidata eh, siis, kui nad ise seda nii hästi ei suuda ja Euroopa Liit mm, peab eh, tegelema sellega, eh, et liikmesriigid saaksid omavahel parimaid tavasid ja praktikaid vahetada Mm, oluline on tagada hankemenetluse täielik läbipaistvus ja see on eesmärk, mida on võimalik saavutada, kui me parandame koostööd liikmesriikide ja komisjoni vahel. suur aitäh, tänan veel kord uurimuse läbiviijaid ning proua esinaine, proua Gressle on juba omalt poolt paar kriitilist sõna sekka öelnud. tahaksingi teada, kas teistel kolleegidel on ka midagi öelda ja mul on väga hea meel selle üle, et see uuring andis andis meile väga palju informatsiooni selleks, et me saaksime siin eelarve kontrolli komisjonis oma tööga jätkata, aitäh! absoluut, vielen Dank. Gibt es Wortmeldungen von Seiten? suur aitäh, kas kolleegid äh, soovivad ka sellel teemal veel sõna võtta? Mm, kui ei, siis annan äh, uuringu koostajatele veel sõna. Äh, ja te keskendusite oma uuringus suurtele taristuprojektidele, mis ületavad viitekümmet miljonit ja mm, Äh, ja aga samas ka viiteist miljonit ei saa iga ettevõte endale lubada äh, ja samas äh, jah, siin on alati vist samad ettevõtted, mis tegelevad nendega. ja palun nüüd saate uuesti sõna um,. Yes, on... suur tänu selles küsimuses, mis puudutab erinevusi andmete osas, siis üks aspekt, mida on ka raportis mainitud ütles, et meie lähtume oma analüüsis allalaaditud andmetest teedis ja on võimalik eh, ja ma ka loodan, et riikli, riigihangete süsteem on täpsemate andmetega varustatud. ja sealt võivad ka need erinevused tulla näiteks eh, regio pea, regionaalpeadirektoraadi osas, ma ei tea, millest on see millest see lähtub, see arvestus, kas siis kui riiklikest riigihangetest, siis ei ole üldsegi üllatav, et on mingeid erinevusi, sest teed on rohkem ähm, teavitusplatvorm, mille esialgne eesmärk ei olnud säilitada ja analüüsida detailselt seda tüüpi teavet, samas kus riiklikud riigihangesüsteemid on loodetavasti käivitatud täpselt sellel eesmärgil, et ähm, neid andmeid riigihangete, lepingute ja maksete kohta säilitada. ja samuti on oluline ka välja tuua, et me oleme näinud puuduvaid andmeid enam kui neljakümne protsendi puhul sisestustest, ehk siis kui see on nelikümmend kaks protsenti, siis need agregaadid, mis me loome, on piiratud ja seda me peame lihtsalt aktsepteerima selle töö puhul, mis me läbi viisime. viiekümne esimesel leheküljel võite näha, kui tohib teie tähelepanu pöörata sellele, ja siin on näha ka meie analüüsi, mis puudutab spetsiifilisi elemente, mis on puudu sellest teedsüsteemist. ja veel üks märkus, kui tohib, see, mida ma varem ei maininud TED-is on salvestatud kolme tüüpi lepingud, tarnijad, teenused ja teostatud tööd, samas öö, äh, osutatud öö, äh, vahendid öö, ähm, tulid välja tänu öö, äh, ühe pakkumisega lepingutele ja see oli väga oluline väike oda, osa nendest lepingutest. jaa, tänkisin. suur aitäh! ja nüüd komisjoni nimel eh, annaksin sõna eh, regionaalarengu peadirektoraadi esindajale, palun. suur tänu, proua esimees. ja aitäh ka konsultantidele selle väga hea raporti eest ja viimastel minutitel olen kuulnud väga suurt frustratsiooni andmete kogumise osas. meie igapäevases töös on meil sarnaseid probleeme andmetega, mida ei ole teistesse süsteemidesse sisestatud ja see on pidev võitlus ja meil on vaja parendada neid andmete sisendeid, äh, riiklikke ametivõimude ja toetuse saajate osas selleks, et me saaksime paremat analüüsi läbi viia. tuleksin nende soovituste juurde hetke pärast, aga kõigepealt tahaksin teie komisjonile meelde tuletada tööd, mida komisjon ja Euroopa Investeerimispank on teinud riigihangete osas Jaspersi äh, algatus, kus sada nelikümmend isikust Euroopa Investeerimispangis, pangas hindavad äh, projektide ettevalmistust ning äh, hindavad neid ka võrdluses erinevate nõudmistega nii ühtekuuluvuspoliitikast kui ka Euroopa ühendamise rahastuse tingimustest tulenevalt ning väga palju on tehtud äh, projektide ettevalmistamise osas, kas olukord on täiuslik, ei ole. väga palju tööd on veel vaja ära teha. teiseks, nagu mainitud ka praegusel slaidil, mida me näeme, siis meil on olnud pikaajaline tegevuskava äh, riigihangete osas mitmetes äh, peadirektoraatides ja me oleme edastanud väga palju teavet äh, liikmesriikidele ja ma olen veidi pettunud, et konsultandid leidsid, et liikmesriigid ei kasuta või ei taotle seda infot. ja võib-olla on meil vaja järele mõelda, kuidas me saaksime liikmesriike julgustada äh, rohkem neid võimalusi ära kasutama mis puudutab nüüd soovitusi, esimene soovitus on midagi, mille osas me leiame, et see on osa ka riigihangete tegevuskavast, me kogume andmeid, viime läbi uuringuid ja nii edasi iga, oma igapäevases töös äh, olulis-, suuremahuliste taristuprojektide osas kogume me andmeid ja vaatame konkreetseid projekte selles osas, kui hästi nad on ette valmistunud. mis puudutab äh, hiljutisi Euroopa Komisjoni algatusi, siis ma ei tea, kas praegu on just päris õige, need on võib-olla liiga äh, toored ja võib-olla on meil vaja rohkem kogemusi nende käsitlemiseks, aga igal juhul me võime eh, seda soovitust kuulda võtta. mis aga on veidi keerulisem, puudutab neid eh, teedeandmete eh, mittekattuvusi. lepinguline asutus on see, kes need andmed esitab. arvestades sisendeid sinna andmebaasidesse Äh, ei usu, et me ükski Euroopa institutsioon saaks äh, kontrollida selle teabe kvaliteeti. nagu IT-professionaalid ütlevad, et kui äh, andmed on kehvad, siis on ka tulemused kehvad ja me võime liikmesriikidel paluda paremini tegutseda, aga lõppude lõpuks lepingulised osapooled liikmesriigist peavad äh, oma tööd tegema paremini. ja jällegi see, lõpetuseks alustasite ettekannet sellega, millised on erinevad äh, sidusrühmade rollid. ütlesite, et tugevdada vastavate sidusrühmade kaasatust. komisjon võib seda julgustada aga lõppude lõpuks riiklikul ja piirkondlikul tasandil peavad need tegevused aset leidma, et tagada, et see toimib. regulatiivse raamistiku tugevdamine. kõik Euroopa Liidu äh, rahastatavad projektid peavad riigihangete direktiiviga olema kooskõlas ja see on minu audiitoritest kolleegidele Regio peadirektoraadis väga suur töö selleks, et kontrollida, kas direktiivist on kinni peetud või mitte. ja ma ei ole kindel, kui ähm, palju rohkem saaksime me seda raamistikku selles osas äh, karmistada ka. Äh, väga palju mõtteainest andev ja kasulik uuring ja väga kahju, et andmete kogumine on nii palju frustratsiooni tekitanud ja ja ilmselgelt mõned arvunäitajad siin olid täiesti naeruväärsed, aga vaatamata äh, andmete piiratusest on minu arvates tegemist ähm, kasuliku uuringuga ja mida me kindlasti ka arvesse võtame, aitäh. jah, mina ei saanud üldsegi mitte midagi aru. mina ei saanud äh, aru sellest, miks äh, see uuring, mille regionaalarengu peadirektoraat on läbi viinud, erineb nii palju sellest, mille teie meile siin täna äh, välja käisite. miks need arvud ja andmed nii erinevad on, miks andmed, alusandmed äh, paremad ei ole? Mm, miks see olukord selline on, kas meil ei ole piisavalt reegleid selleks või on äh, Mm, võimatu neid andmeid koguda piisavalt, milline see olukord on, mis seda põhjustab, me peaksime otsast peale seda äh, uuesti vaatama, mina ei saanud aru, miks see nii on, mina ei saanud täna üldse aru, millest me siin räägime ja me räägime tohutu suurest rahahulgast äh, ning äh, Mm, äh, oluline on tagada ühtsel turul läbipaistvus, aga kui ma räägin nendest menetlustest, siis minul jääb küll väga halb tunne sisse. Äh, andmete olukord on täiesti katastrofaalne ja ma tahaksingi teada, miks see nii on. palun, teil on selle selgitamiseks veel kord sõna. suur tänu, proua esimees üritan äh, teid veidi äh, informeerida, ma ei tea, kas edukalt või mitte. alles hiljuti saime selle raporti ja ma arvan, et me saame seda ja sellest seonduvaid andmeid võrrelda andmetega, mis äh, Regio peadirektoraadis on ette valmistatud ja vaatame, kas me suudame tuvastada, miks need andmed on niivõrd erinevad käesoleval hetkel ei ole meil vastust sellele küsimusele, aga me saame siit lahkuda äh, ja jätkata mingisuguse analüüsiga, mis puudutavad tulemuste erinevusi ning vaadata, kas meil on võimalik jõuda nende algandmete probleemideni ja ma nägin, et konsultantide äh, kontaktandmed on ka siin olemas ja juhul, kui meil küsimusi on, siis loodetavasti võime ka nende poole puur-, puu-, pöörduda. käesoleval hetkel meil äh, vastust ei ole, aga loodetavasti jõuame tulemusteni selles osas, miks siin on nii suured erinevused, aitäh. nii, nii, nii, nii, ei, ei, ei, ei, ei, niisiis regionaalarengu peadirektoraadi uuring äh, ütleb vägagi selgelt, äh, siin on läbirääkimised äh, ja nii edasi. siin jõutakse hoopis teistsugustele tulemusteni teatud liikmeriikide puhul, Ungari, Poola näiteks ja ma tahaksingi selgitust, miks meil tekkis üldse selline olukord, et see arvu või andmebaas on nii erinev, ma tahaksin teada, miks see nii on. ja eh, me oleme mõningaid asju juba teada saanud eh, Äh, me kõik lugesime seda, mille me saime, nüüd me arutame seda teemat juba kuude kaupa, me püüame mõista, miks mõnedes liikmesriikides äh, poolte Euroopa menetluste puhul ei olegi teist firmat üldse, miks on ainult ühe pakkujaga need hanked. Äh, siin võiks ju rääkida ka korruptsioonist, see on väga tõsine teema Mm, ma ei taha siin kõik koos nüüd olla ja lihtsalt rääkida, et jaa, jaa, me peame seda ikka analüüsima ja nii edasi ja vaatame, ehk jõuame millalgi tulemuseni ka. ei, mina ütlen, et me oleme ääretult pettunud. jaa, äh, te saate veel kord sõna, palun selgitage Thank you, Madam Chair. Um, suur tänu, proua esimees, nagu ma ütlesin, me just saime selle uuringu, meil ei ole olnud võimalust seda võrrelda meie varalisema uuringuga ja ma arvan, et seda me peame tegema. ja täna ei saa ma teile selgitada, miks andmed, miks tulemused on nii erinevad. ja miks on olukord on nii erinev me peame seda analüüsima ja see ei ole midagi, mille osas saan teile täna vastata, väga vabandan, aga eh, selleks, et tööd korralikult teha, eh, ma olen täiesti nõus sellega, et meil on vaja läbipaistvust ja me oleme üritanud ka nii-öelda sidusad andmed saada ja saada sidusaid tulemusi ja meil on ilmselgelt äh, erinev arusaam selle kohta, mis koha peal toimub, aga ma ei saa hetkel selgitada, millest see tuleneb ja me peame seda pikemalt analüüsima. me peame võrdlema seda meie enda poolt läbi viidud uuringuga, aitäh. ja millal te siis omadega valmis saate, millal me teid jälle siia kutsuda saame? That... ma arvan, et selleks kulub äh, mitmeid nädalaid, võib-olla kaks kuni kolm kuud, ehk siis järgmise aasta esimeses kvartalis saame tagasi tulla. ja äh, siis märtsis kohtume teiega hea meelega uuesti, paneme selle teema päevakorda ja ma tahaksingi teada, Mm, te teete ju selles sektoris tööd ja ma tahaksingi teada, kas teie kogemuste kohaselt äh, on see regulatiivne raamistik piisav äh, äh, kas on olemas aruandekohustus selliste juhtumite puhul ja kas sellest piisab, kas sellest piisab ja kas uue MFF-i puhul on ka selline teavituskohustus ette nähtud või on sellest kõigest ükskõik? Have, uh... ma arvan, et ähm, meil on siin konkureerivad jõud. ehk siis ühest küljest me tahame täielikku äh, läbipaistvust, see on seotud väga paljude andmetega, äh, paljud andmed aga toovad endaga kaasa äh, aruandluskohustust ja bürokraatiat toetuse saajatele, selleks et liikmesriigid saaksid seda analüüsida. teisest küljest lihtsustamise huvi, kus reeglid on lihtsamad, kui reeglid on lihtsamad, siis ähm, on nad teoreetiliselt ka lihtsamini täidetavad. ma usun, et suur osa aruandlusest, mis aset leidub, on äh, vabatahtlik, ei ole selget õiguslikku alust äh, selle kohta ja ma arvan, et äh, tavapärast läbiveenmise ning äh, mitmete tehnikate ekspertidega kohtumiste ja töö kaudu saada vajalikud andmed. ja esmapilgul ma arvan, et meil ei ole vaja täiendavat aruandluskohustust liikmesriikide poolt või äh, nende ametivõimude poolt Das heißt, wir könnten. ja äh, mulle on jäänud mulje, et me ei tahagi seda kõike teada ja me ei saagi siis rohkem teada, kui me seda teha ei taha. minule on väga halb mulje siin jäänud ähm, äh, sellest äh, väga äh, paljude äh, rahadega võib olla seotud ka korruptsioon, siin ei ole läbipaistvust ja ma väga vabandan, ma pean tsiteerima kolleeg Valit, aga see, äh, mil, mida Euroopa Liidu, see, mida Euroopa Liidule ette heidetakse, sellele me saame astuda vastu ainult läbipaistvusega. ja mm, minul on kogu sellest loost väga halb mulje nüüd jäänud. kohtume teiega uuesti märtsis, me ei unusta teid, ärge muretsege, äh, ja tahaksin anda uuesti sõna uuringu läbi sisseviijatele, kas on veel midagi, mida te tahaksite siinkohal ära mainida, palun um,? Well, think... aitäh. ma arvan, et kõige olulisem siin on, mis andmeid on kasutatud äh, Regio peadirektoraadis ja ka metoodikat näiteks meil ei olnud võimalik TED andmeid kasutades äh, eraldada spetsiifilisi vahendeid seal on lihtsalt öeldud, et kui on, tegemist on Euroopa, kas tegemist on Euroopa Liidu rahastamisega, jah või ei, ja ma arvan, et me peame metoodikat võrdlema ja andmeallikaid võrdlema selleks, et tuvastada, kas me oleme käsitlenud täpselt äh, samu lepingute rühma, sest praegusel hetkel me seda ei tea, kas see on täpselt sama, äh, mida me käsitlesime ja ma arvan, et see on siinjuures oluline, sest siin võib olla ka metoodika erinevusi selles osas, kui palju andmeid on äh, nii-öelda klassifitseeritud jaa, äh, seda ma mõistan, aga me tegeleme sama asjaga, nimelt äh, kui paljud ettevõtted on osalenud äh, Euroopa rahadega seotud hangetes ja see on meie jaoks väga oluline teave, võttes arvesse ka regionaalarengu peadirektoraadi läbi viidud uuringut ja need uuringud on olnud erinevad, siin on olnud erisusi ja järjest rohkem on siis nüüd segadust sellega seoses. ning me ei saa selle kõigega midagi pihtagi hakata, peale hakata mm, kas siin on kusagil tehtud mingi viga? Äh, ma ei usu, et samade asjaolude korral äh, oleks võimalik nii erinevale järeldusele jõuda, vähemalt minu kogemus ütleb nii. Mm, kui te midagi veel lisada tahate, siis palun, teil on selleks võimalus, aga kui ei, siis anname sõna raportöörile jah, ka minul on väga hea äh, meel selle üle, et see uuring äh, on endaga kaasa toonud edasised andmete kontrollid äh, ja meie komisjon püüab seda kõike siin valguse kätte nüüd tirida. ja Äh, me räägime siin suurtest summadest ja taristuprojektidest, kus on tõesti äh, jutu miljarditest ja need projektid võtavad mitu aastat aega. Need on äh, kaasat-, sinna on kaasatud ka väikeettevõtteid mm.. ning Äh, hankemenetlus äh, on äh, võib-olla ka sisse kirjutatud mingil määral korruptsiooni, sellepärast et väga keeruline on siin kõike seda hallata. loodetavasti komisjon märtsikuuks tuleb oma kontrollidega siis välja ja viib need läbi mm, ka selle sõltumatu uuringu kontekstis ning saab siis meile täpsemalt selgitada seda, miks andmed on mõningatel juhtudel nii erinevad sellest on väga oluline rääkida, eh, sellepärast et ilma selleteemalise dialoogi ja aruteluta mm, jätkame me samade vigade tegemist. aga eh, kui me eh, selle info siin nüüd selgeks saame, kui me probleemist aru saame, siis aitab see meil edasi minna. suur aitäh proua esinaisele kes sellest rääkis ja tahaksin tänada ka kolleege, kes aastate jooksul on selle teema vastu huvi näidanud äh, ning märtsis toimub meil uus äh, põhjalik arutelu selles küsimuses, aitäh! absoluutselt vaid. jah, äh, nii palju siis sellest, lükkame selle teema nüüd märtsikuuni edasi ning loodetavasti suudetakse need saladused nüüd lahendada. Mm, see on meie jaoks väga oluline teema ja mm, me räägime ju siseturust ja sellest, kuidas hangida siseturg toimib Eh, nii et see on tõesti väga tähtis, suur aitäh, sellega me oleme selle päevakorrapunkti arutamise lõpetanud. Mm, ma ei tea, kas peasekretär mm, on juba siin ukse taga. Eh, kui ei, siis eh, me peame koosoleku peatama senikauaks, kuni ta siia kohale jõuab, aitäh. jätkame päevakorra alusel. Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmine kaks tuhat seitseteist ja ma tervitan eh, eelarve eest vastutavat eh, kolleegi Sassoolit, samuti Klaus Velet, meie peasekretäri ja Euroopa Parlamendi siseaudiitorit Robert Calvinit ja kohe kuulemegi kontrollikoja ma sooviksin tervitada siin Cote d'Ivoire'i delegatsiooni, kes esindavad Aafrika Riikide Assambleed. meil on väga suur rõõm teid siin tervitada, tere tulemast ja ma loodan, et saate veidi lähema pilgu peale heita meie tegemistele, tere tulemast ja nüüd saab sõna proua Tsipriani. Thank you, chair. suur tänu. Head of the. Uh, mina olen Clara Tsipriani härra Russo kabineti juht. ja kõigepealt ma vabandan sellepärast et ta ei saanud täna tulla siia, sest tal olid terviseprobleemid. nii et ma tutvustan peatüki kümme Euroopa Kontrollikoja aastaaruandest ja halduskulutuste tegemine just Euroopa Parlamendi poolt kaks tuhat seitseteist äh, aruanne on positiivne ja halduskulutuste puhul ei täheldatud olulist veamäära. me tõime välja, et äh, hinnanguline veamäär on null koma viis protsenti ja selline hinnang tugineb valimile viiskümmend viis tehingut võtsime aluseks, millest üksteist puudutavad Euroopa Parlamenti me oleme ka leidnud neli tehingut, mis eh, tõesti olid veaga ja kokku seitse viga erinevat liiki tuvistasime. Nende hulgas oli üks arvudes väljendatav viga, mis puudutas eh, külastajate rühmade kulutuste hüvitamist kuus mitte väljendas, arvudes väljendatavat viga, viitasid eh, puudustele, mis on hankemenetlustes, samuti sellele, et aastapõhisuse põhimõttest ei peetud kinni ning mitte piisavatele eelkontrollidele ja järelkontrollidele eh, arvete ja kulutuste osas. ja sellepärast me soovitame Euroopa Parlamendile parandada suuniseid Eh, mida kasutavad eelarvevahendite käsutajaid, kui nad mm, kavandavad kontrolle ja samuti hankekonkursi võitjate väljavalimist. et see oleks seda seoses finantsmääruse läbivaatamisega ja Euroopa Parlament, kui ta vaatab läbi oma eeskirjad, mis puudutavad külastajate rühmade vastuvõtmist, siis oleks vaja tugevdada menetlust, mis näeb ette kulude deklaratsioonide käitlemist ja tähtis on, et saate dokumendid koos kulunõuetega koos esitataks me ka vaatasime, kuidas aasta kaks tuhat neliteist iga-aastases aruandes antud soovitusi on ellu viidud ja me leidsime, et meie soovitused tollasest ajast, mis puudutavad palku ja peretoetusi, on üldiselt äh, järgimist leidnud ja mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta soovitusi, et tuleb paremini kontrollida kulude hüvitamist ning on vaja, et kontrollitaks ka seda, et Euroopa erakonnad eh, riigihanke tingimusi järgivad, siis siin me analüüsi ei sai teinud ja me ei, ei eh, oma selle kohta informatsiooni, aga me oleme valmis igasuguseid selgitusi teile jagama ja küsimustele vastama ja suur tänu tähelepanu eest. ja, suur tänu ja kolleeg Sassuuli saab sõna. aga ma tahaksin eh, peadirektoraadi meeskonda ja eriti peasekretäri tänada kõigi nende vastute eest, mis ta meie küsimustele andis. suur aitäh, suur aitäh, esinaine. austatud kolleegid. nii, räägime siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ning ähm, ma äh, siin kategoriseerin seda kõike teemade kaupa ning püüan äh, teile pakkuda võimalikult palju informatsiooni selle kohta tuhat üheksasada kümme miljonit eurot, mis on ette nähtud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarveks, on kasutust leidnud üheksakümne üheksa protsendi ulatuses ning ainult umbes üks protsent siis äh, on nii-öelda tühistatud ja see annab meile mm, mulje, et äh, eelarveliselt on väga head tööd tehtud ning eelarve on Euroopa Parlamendi poolt kenasti äh, ära kasutatud ja ellu rakendatud ja see on olnud võimalik võimalik ka mm, eelrahastamisega, äh, mida äh, aasta lõpus anti nelikümmend äh, koma kaheksakümmend viis miljonit kaartprojekti jaoks Luksemburgis ja selline operatsioon kiideti heaks ja see on võimaldanud kaheksa koma kolme miljoni ulatuses säästa intressidelt ja minu arvates on see väga positiivne. nüüd küsimused, mis puudutavad julgeolekut Äh, hoonete julgeoleku küsimused, äh, mida kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, lahendati, on sellised, mida me suutsime teha koostöös riiklike ametiasutustega nendes riikides, mis meid võõrustavad eriti just Brüsselis, Rüü Virts muudeti jalakäijate tänavaks, sest et autode läbitavus oli suur risk meie hoonetele mm, Rüü Virtsi puhul lisaks sellele on tugevdatud parlamendihoonetesse sissepääsu äh, äh, sarnaselt nagu kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tehti seda Spinelli hoone sissepääsuga. Mm, lisaks sellele mm, on autojuhtide teenistus nüüd äh, institutsioonide siseseks muudetud, see annab meile parema kontrolli julgeoleku üle, personali üle ning annab võimaluse ka äh, Mm, pakkuda oma mm, teenistujatele häid töötingimusi mm, sada kuusteist autojuhti võeti palgale ja äh, selleks toimus avalik konkurss. mis puudutab äh, hoonete ehitust, siis Kadi hoone ehitamine Luksemburgis jätkub, praegu suuri probleeme sellega ei ole. hiljutiste aruannete kohaselt äh, on Mm, kõik sellega mm, joone peal ning ajast peetakse ka kinni. Strasbourgis on avatud äh, avelihoone ning äh, see äh, võimaldab meil saada rohkem ruumi ning meil on nüüd võimalus anda veel üks moodul saadikute kontoriteks nende käsutusse. Mm, nende eesmärk on parandada äh, Äh, Strasbourgi töötingimusi äh, parlamendisaadikutele, sest et siiani on nad pidanud jagama äh, oma kontoripingasid, pindasid, see on mõjutanud teatud määral ka nende tööd Strasbourgis on ka Mertensi hoone avatud ja see võimaldab meil ka lisaruumi saada. siin me tahame lisada ka lisakontoreid äh, ja see on väga vajalik, sest et viimastel aastatel on äh, järjest rohkem mm, personali palgale võetud, äh, me võtame stažööre ja teisi inimesi palgale ja me peame andma neile viisavad töötingimused mis puudutab äh, äh, hübriidarvuteid, äh, siis selleks, et uusi lahendusi testida, on käima lükatud pilootprojektid, hübriidprojektid, ITEK-i e peadirektoraadi poolt on väga suurt edu saavutanud ning need on suureks abiks olnud uuele mobiilsuskontseptsioonile, mis peaks tagama selle, et meie kontor on pidevalt meiega mis puudutab äh, meie kontorite äh, sisustust, siis sellega seoses on meil veel üks pilootprojekt, mis puudutab äh, uut töökeskkonda saadikutele, nagu te juba näinud olete, siis meil on teatud väikesed mm, koosolekuruumid, kus on kaheksa kuni kümme kohta, need on nüüd sisustatud ja need pisikesed saalid äh, on äh, mõeldud ka saadikute mm, külalistele piiratud koosolekutel. Mm, ja siin on ka töötulemused olnud väga head ja käima lükatud ka dialoog, nagu te teate, selleks, et asendada vanad mööblitükid, mis on vähefunktsionaalsed, me tahame asendada need paremate ja mugavamatega, mis vastaksid paremini töötajate eh, vajadustele ning me äh, kaalume ka liisingu võimalust äh, ostmise asemel, võttes arvesse ka amortisatsiooni äh, ning asendamise ning remondivajadust ja tegelikult selline liisimine on eelarveneutraalne lahendus. nüüd läbipaistvust puudutavad küsimused Äh, küsimus, äh, mis on meid äh, pikalt töös hoidnud, meil on töörühm selles küsimuses, ma olen näinud ka küsimustikku, kus on esitatud küsimusi üldkulude osas ning mina olin kaasesimees ühe töörühma puhul, mis vastutas GA ülevaatamise eest selleks, et vastata nendele küsimustele, mis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveresolutsioonis tehti eh, ja mis puudutasid esmajoones eh, e-, eraldiseisvat kontot, eh, aruandlust ning summade kaas-, tagastamist, mida ei ole kasutatud ja nende küsitluste põhjal töötasime välja ettepaneku, kus on selline segasüsteem ette nähtud hmm mis puudu-, puudutab siis tegelikke kulusid ja, ja kasutamata rahasid, äh, nagu kõik teavad, äh, siis äh, mina astusin sellelt esimehe kohalt tagasi ja see kolleeg, kes mind asendas, jätkas selle tee, tööga, mm, aga tema positsioon on olnud natukene teistsugune ja see positsioon võitis, enamik asepresidente toetasid seda positsiooni Mm, kes arutasid oma fraktsioonides seda küsimust äh, ning äh, mm, mm, äh, minu positsioon ei leidnud enamuse toetust ja seetõttu ma astusin siis selle töörühma esimehe kohalt ka tagasi. mis puudutab kaasavat pensionisüsteemi ja fondi, siis kümme aastat tagasi langetati otsus selle koha pealt ja juhatus otsustas, et parlament võtab endale kohustuse taastada pensionifondi maksed. aga ehm, see fond tõenäoliselt aastal kaks tuhat kakskümmend neli ehm, aegub või lõpeb ja sellest ajast või sellest aastast alates me peame parlamendi eelarves ette nägema rahalisi vahendeid selleks, et Mm, eh, täita oma lubadusi selles vallas. Eh, meie eh, uurime erinevaid lahendusvõimalusi ja võib juhtuda, et me jõuame ka Euroopa Kohtusse sellega ja me otsime võimalikke lahendusi sellele probleemile ABBA-ga seotud küsimus. ka siin eh, vaatame, milline võiks olla pragmaatiline lahendus, mis võimaldaks meil lahendada äh, akrediteeritud assistentidega seotud probleemid äh,, kes vaatamata kahele järjestikusele ametiajale äh, ei äh, ole nad siiski saanud kümneaastast töökogemust, mis on vajalik pensioni saamiseks äh, ja kõik osapooled peavad äh, siin head tahet üles näitama ja koostööd tegema, meil on teatud ettepanekud juba laual sellega seoses ja me kindlasti äh, püüame neid hinnata selleks, et positiivse lahenduseni jõuda. mis puudutab äh, stažööride määrustikku, siis me peame ütlema, et me teeme tööd ka selle teemaga seoses ja üldine reegel peab olema selline, et stažöörid peavad saama palka tehtud töö eest Mm, äh, tuleb panna paika äh, ajaliselt piiratud piirmäärad äh, staaži kestvuseks ja nende uuendamiseks ja stažööride leping peab muutuma tüüpiliseks lepinguks, mis vastab parlamendi assistentide lepingutele või on selle sarnane. sellega ma lõpetan ja suur aitäh! suur tänu, peasekretär. suur tänu, proua president, proua eesist-, esinaine ma arvan, et asepresident juba väga üksikasjalikult rääkis kõigest ja ma ei pea kõike üle kordama, aga üks märkus küll. kaks tuhat seitseteist oli ka aasta, kui me kärpisime oluliselt ametikohti saja kolmekümne kuuest töökohast pidime loobuma eh, ja eh, kuuskümmend viie protsendise vähendamise pärast ja veel eh, sama palju pidid fraktsioonid tegema. ja see on tõesti oluline aspekt meie töös sellel aastal kaks tuhat seitseteist ja aitäh kontrolli koda, et te viitasite et, et null koma viis protsenti veamäär ei ole oluline. jah, ja sellel aastal eh, peale selle tuli tegeleda personali kärpimisega. Eh, meil oli ka härrasmeeste kokkulepe nõukoguga. härra Kalvin, palun. Eh, Madam Chair lugupeetud lugupeetud juhataja, kõigepealt sooviksin tänada teid, proua esimees, selle võimaluse eest tutvustada oma aastaaruannet kaks tuhat seitseteist aasta kohta. finantsregulatsioon, finantsmäärus äh, nõuab iga-aastast äh, aruannet, kus tuuakse välja äh, siseauditite arv ja tüüp, sellega seonduvad soovitused ja tegevused nende soovituste osas. seega see raport puudutab siseaudiitorite tegevusi kaks tuhat seitseteist aastal. jagu kaks raportis kirjeldab ähm, siseauditorteenistust, äh, selle ula-, tegevuse ulatust, selle standardeid ja korraldust. seal tuletatakse meelde, et siseaudiitorile sõltumatus auditi läbiviimisel on tagatud Euroopa Liidu seadusandega ning ära toodud ka siseauditi äh, äh, hartas kus on tuvastatud puudujäägid, siis siseaudiitor äh, teeb ettepanekuid äh, tegevuste osas jätkates jätk-, dialoogi ning konstruktiivset konsultatsiooni soovitakse saavutada kokkulepe juhtkonnaga nende tegevuste sisus ja ajastatuses. jagu kolm kirjeldab äh, auditit, mis viidi läbi kaks tuhat seitseteist aastas ning sõlgu-, selgitab iga-aastase aruande koostamist, lähtudes süstemaatilises riskihinnangus kogu organisatsiooni kohta. selle riskihinnangu eesmärk on seada prioriteedid vahendite osas, mis puudutavad kõrgema riskiga valdkondi, mis vajavad rohkem tähelepanu ja nüüd kirjeldan ma teile lühidalt kaks tuhat seitseteist aasta ülesandeid. kommunikatsiooni peadirektoraadi audit on osa EAS-i eh, iga-aastasest audiit, audiitistrateegiast kommunikatsioonivaldkonnas. Need ehm, osa istungjärkude ja konkreetsete sündmuste toimumine Brüsselis ja Strasbourgis üritavad ehm, edendada parlamendi tegevuste teadlikkust eh, meedias auditi eesmärgid eh, hindavad eh, protsessi vastavust eh, kutsete korraldamisel, lähtudes regulatiivsest raamistikust ning hindab selle tõhusust. mõistes kommunikatsiooni peadirektoraadi pühendumust nende eesmärkide saavutamiseks, siseaudit leidis samuti äh, nelja valdkonna tegevused, esiteks raamistiku tugevdamine selleks, et tagada, et eh, hüvitised ajakirjanikele on konkreetselt seotud reaalsete kuludega. teiseks, süstemaatiliste kõrvalekallete eh, käsitlemine seoses kutsetega, kolmandaks, mis puudutab eh, Imprest kontot, eriti mis siis on seotud maksetega ning neljandaks äh, suunised äh, ajale, ajakirjanike kutsumiseks, mis on suunatud selleks, et äh, laiendada ja hinnata selle protsessi tõhusust ning siseaudit leppis kokku üheteistkümnes punktis tegevuskavas. seitse käsitlevad valdkondi, kus on mõõdukas risk ning neli tegevust äh, olulise riski valdkonda osana keskpikast strateegiast auditeerida kõiki olulisi protsesse ja valdkondi, mis on seotud personalikuludega, siis audit viis läbi kaks esimest auditit, mis puudutavad ähm, ametnike regulatsiooni äh, ja ka teisi ähm, riigiteenistujaid. see audit äh, puudutas äh, koduriigist kolimist, reisimist ja päevarahasid. eesmärgiks oli hinnata, kas otsused maksete osas on olnud kooskõlas määrusega ning hinnata nende tõhusust haldamise ja kontrollisüsteemide kaudu. siseaudit nendib positiivselt meetmete võtmist personali peadirektori poolt selleks, et otsuse tegemisi protsessi ühtlustada, samuti leiti teatud valdkondi, mis puudutavad näiteks kontrollivaldkonna parendusi eriti mis puudutavad IT-küsimusi, mis on seotud personalihaldussüsteemidega. teiseks, spetsiifiline äh, haldus- ja kontrollimenetlus, mis on seotud äh, toetustega äh, päevarahade ja, ja teise riiki kolimise osas. välja on toodud ka puudujäägid toetusdokumentide osas ja lõpetuseks iga-aastane kindlasummaline makse reisikuludeks, milles on võimalik äh, potentsiaalseks veaks. siseaudit leppis kokku kahekümnepunktilises tegevuskavas, käsitledes kahte olulise riskiga valdkonda ja kaheksat mõõduka riskiga valdkonda riigihangete, avalike hangete ja lepingute rakendamine äh, Äh, mis puudutab väljastustatud ähm, äh, tõlget, oli seotud kahe valdkonnaga. esiteks seda, mil määral see hange oli kooskõlas reeglitega ja rahaliste vahenditega ja teiseks, kas on tagatud vajalikud ähm, lepingute kontrollid äh, ning ähm, et tegemist on parlamendi vajaduste täitmisega ka tehnilisel tasandil. audit keskendub sellele, et on täidetud menetluse nõudmisi nii reeglite kui lepingute osas samuti ka teatud valdkonnad, mis vajavad käsitlemist. esiteks meetmed selleks, et tõhustada äh, hankeprotsessi, sealhulgas ähm, kiiremini ajastatud äh, äh, täiendava info taotlusi ning täiendavat hindamist. teiseks tõhustada ähm, kvaliteedi hindamist tulevastes hankeprotsessides ning kolmandaks meetmeid selleks, et julgustada äh, väljaspoolt ettevõtteid oma tõlke kvaliteedi parendamiseks läbi äh, tagantjärele hindamise ja neljandaks äh, tõhustada tegeliku kulu äh, hindamise usaldusväärsust. siseaudit leppis kokku kuuepunktilises kavas tõlke peadirektoraadiga, kaks nendest olulise riskiga ja neli mõõduka riskiga lähtudes meie süste-, infosüsteemi strateegiast, põhieesmärgiks selle auditi osas oli detsentraliseerida eh, IT-tegevused. kõneleja kordab ennast uuesti, ehk siis eesmärgiks oli eh, detsentraliseerida IT-tegevused auditi põhieesmärgid olid esiteks pakkuda kinnitust äh, tõhususe osas, mis puudutavad detsentraliseeritud IT-d, planeerimise, saavutamise, eh, säilitamise ja toetuse osas, IKT lahenduste osas, keskendudes teatud peadirektoraadidele, kus oli erineva tasandi edasiminek ja ulatus ja teiseks eh, ITEK peadirektoraadi rolli analüüs eh, nende funktsioonide tagamisel audit leidis, et üldisemalt detsentraliseerimine IT-tegevuste osas on äh, aidanud äh, reaktsiooni nõuetele parendada. samuti leiti, et detsentraliseeritud üksused äh, on saamas piisavat kogemust, kasutades vajalikke standardeid ja parimaid praktikaid selleks, et lahenduste kvaliteedi suurendada ja pakkuda vajalikku tugiteenust selleks, et lõigata täielikku kasu detsentraliseerimisest, tuvastas audit järgmised valdkonnad, mis vajavad käsitlemist. esiteks, tugevdada eelarve seiret IKT algatuste osas, eh, nii nagu on koordineeritud IT-programmis. teiseks suurendada kinnitust selles osas, et IKT algatused leiavad aset äh, õigesti ajastatult, õiges ulatuses, vajaliku kvaliteedi ja eelarve raames. neljandaks, detsentraliseeritud üksuste kontrolli ja valideerimine uute tarkvara äh, osas ning nende probleemide äh, lahendamise korraldamine. neljandaks, järk-järgult liikuda edasi lepingute osas, lähtudes äh, nii-öelda tulevikusaavutuste mõttest, me oleme teinud ettepaneku tegevuskava osas, mis puudutab äh, pra-, praeguseid teemasid, on hetkel veel kinnitamisel. kaks tuhat seitseteist aasta audit äh, viis läbi ka kaks konsultatsiooni versiooni lähtudes meie kutsestandarditest, need on nõuandmed, esimene nendest puudutas kommunikatsiooni peadirektori ettepanek, mis puudutab eelarve nimekirja läbivaatamist, mis puudutab väga paljusid eelarve eh, tehinguid, ainult vähesed neist on selgelt kommunikatsioonitegevusega seotud. selle eesmärgiks on kooskõlla viia nende tegevuste eh, plaan ja reaalsus ning tulemuses on kokku lepitud selles, et eh, et on vaja va läbi vaadata need tingimused selleks, et eh, peadirektoraati toetada. Eh, oleme teinud neli soovitust, mis puudutavad esitamist, kommunikatsioonikava koostamist, tehniliste kulutuste tuvastamist ja kogu vahendite kasutamise aruandlust teine konsulteerimise ülesanne puudutas äh, EPRS-i peadirektoraati, puudutas äh, teatud oste raamatukogu heaks, et on vaja ja me rõhutame, et on vaja äh, abistada raamatukogu ja tegime kuus ettepanekut, need puudutavad hankeid ja tühistamise, lähtudes raamatukogu reeglitest, tagasiside saamist lõppkasutajatelt, kasutajate statistika analüüsi tõhustamine, toodete ja kasutajate klassifitseerimine, ette nähes teatud ka mingid pikaajalised ähm, tellimused. lähtudes äh, ettepanekutest kinnitab siseaudit, et kõik lahtised tegevused seoses varasemate auditidega, mille tähtaeg on lõppenud, on leidnud kinnitust ning äh, me viime läbi kaks sellist järelauditit iga aasta. Need kaks auditit kaks tuhat seitseteist aastat puudutasid seitsekümmend ühte lahtist tegevust, millest me suutsime sulgeda kolmkümmend neli. viie osas oli ähm, teatud riski vähendatud ja kuuel juhtumitel risk läks üle mõõdukast oluliseks. avatud tegevuste osa äh, olulise riskiga langes kahekümne kuuelt üheteistkümnele, lähtudes trendist, et üldine riskiprofiil lahendamata tegevuste osas langeb, ei olnud kõrgeima ehk kriitilise kategooria tegevusi, mis oleks veel olnud lahtised. kaks tuhat seitseteist aasta auditi tegevused samuti puudutasid äh, hoonete äh, hooldust, sisustust ja haldust, mis jätkuvad ka, jätkusid kaks tuhat kaheksateist aastal. raport võeti vastu kaksteist oktoober kaks tuhat kaheksateist ning see on osa kaks tuhat kaheksateist aasta tegevusest. aastaaruanne kirjeldab siseauditi rakendamist, lähtudes oma kvaliteedistandarditest ja parendusprogrammist kutsestandardid nõuavad iga siseauditi teenusel läbida ka välishindamine kvalifitseeritud äh, sõltumatu analüütiku poolt iga viie aasta tagant. kaks tuhat kuusteist aasta hinnang on on näidanud, et me tegutseme kõige kõrgemas vastavuses kõigi kutsestandarditega. kaks tuhat seitseteist aasta programm keskendus äh, täiendavatele valdkondade tõhustamisele. jagu neli kirjeldab äh, auditipaneeli rolli selleks, et äh, viia läbi kontrolli riski ja kontrolliprotsesside osas, mida juhtkond läbi viib ja selgitada, et nende tegevused on kooskõlas parimate praktikatega. jagu viis sisaldab raporti järeldust ning selgitab, kuidas kaks tuhat seitseteist aasta tegevus keskendus sellele, et tagada kinnitust vastavusele korralikule finantskorraldusele, eriti selles osas, mis puudutab juhtimise tõhusust, riskihaldust ja kontrolliprosse mitmetes äh, tegevusvaldkondades lõpetuseks siseaudit kinnitab, et sõltumatust äh, ei, äh, ei ohustunud ega takistanud mitte miski kaks tuhat seitseteist aastal ja lõpetuseks sooviksin tänada vastava tegevustega seotud äh, inimesi ja peasekretäri ning väljendada oma tänu suurepärase äh, koostöö eest äh, kõigi osakondadega, suur tänu! ja, suur tänu! raportöör, kolleeg Schmidt saab nüüd sõna. ma tänan, jah, nii palju kiitust peasekretäri aadressil Ehm, aga minul on seda raske eh, mõista. jah. Mm, eh, kokkusaamised on mul olnud kõigi võimalike peadirektoraatidega, et oma silmaga veenduda, mis seal toimub ja ma tahan teile öelda, et kõik olid valmis mind vastu võtma ja äh, minuga kriitilistele ja mõnikord rumalatele küsimustele vastuseid andma. ja kõikjal, kus ma olin ja ma olin tõesti pea kõikjal, oli võimalik arutelusid pidada ja ma tuginesin ka oma varasemale kogemusele, tean, kuidas asjad võivad käia. igatahes kuulati mind kõikjal ära ning ja tõesti kõige kõrgemates tornides ja kõige madalamates keldriruumides ma käisin ja, ja mulle näis, et keegi ei tahtnud minu eest midagi peita ja kõik olid väga läbipaistvad. nii et palun andke edasi kaastöötajatele, et väga meeldivad kogemused ja kui ma siis seal ringi liikusin, siis loomulikult ma puutusin kokku ka sellega, mis mulle võib-olla väga ei meeldinud. aga e, üks teema on näiteks turvalisuse teema, millest ma tahaks rääkida, on hea jah, et nüüd on meie hooned turvalisemad. aga minul saadikuna, üksikisikuna ja ka selle põhjal, mida ma kuulsin assistentidelt ja kolleegidelt Äh, mulle näib, et ei ole sellist äh, ranget julgeoleku turvastrateegiat, mis oleks hästi nähtav. et võib-olla tõesti ka äh, auto saab ka garaaži sõita, ilma et oleks pidanud kordagi näitama seda isikut tuvastust, tuvastust. ja ma arvan, et seegi on midagi, mis tuleks nüüd üle kontrollida, et võib pääseda siia garaaži ilma erilise kontrollita. ja ma olen pisut ka mures nende tohutult suurte külastajate rühmade üle, kes kulgevad siin läbi parlamendi, nad on küll akrediteeritud ja kõik, aga ma iga kord ikka mõtlen selle peale ja see tundub pisut eriskummaline nüüd üks asi, mis mind väga huvitas, oli see autojuhtide teema ja elektriautodele üleminek, hübriid või hübriidautodele üleminek. oma juhtide värbamine, sellest on jah räägitud et miks seal nii palju austerlasi on. aga ma tahan öelda, et turvalisus on kindlasti paremaks läinud pärast seda, kui meie hakkasime autojuhtidele tööandjaks ja neid on võimalik nüüd palju paremini eh, kontrollida. ja need on väga sõbralikud ja kenad ja siin ei ole mitte midagi halba öelda. nüüd nüüd üks küsimus, äh, mis kõlas. Äh, kui mina tulin parlamenti viis aastat tagasi, siis ma olin hämmestunud, et siin on selline äh, fitnesskeskus ja pood on, kus toiduained osta ja küsimus on sellest, et kuidas tulevikus meil selle poega saab olema, toiduaineid meil enam siin ei müüda. et kuidas hakkab olema tulevikus Need on, ei ole tähtsusetud asjad, nende peale peab ikkagi mõtlema eh, ka seoses turvakaalutlustega. et kas mõni asi on meile vajalik või ei ole vajalik. suur probleem oli mul IKT-ga. nagu paljud minu kolleegid, ka mina kasutan Apple'it ja siin ma tõesti jõuan väga kiiresti oma piirideni. ei ole lubatud see, et meilid minu i-raamatusse. kui nad tulevad, ma neid lugeda tohin. et siin on vaja mingit tõukenit ja see on siis kas elektrooniline või käsitsi ja kogu see IKT eh, on väga keeruline ja kui tekib mingi probleem IT vallas, ma pean ütlema, et eh, IT-spetsialist on väga eriline inimtõug aga nad ikkagi peavad meile teenust pakkuma. Nad on oma klientide päralt ja ma loodan, et neile ka antaks rohkem koolitust. et ei ole nii, et seda me ei tohi ja nii ei lähe ja nii edasi. nüüd jah, nüüd on meil igasugused hübriidarvutid ja äh, ma arvan, et siin on võimalik veel öö, väga palju ära teha, see on suur tegevusväli. jah, see, mis mulle silma hakkas, ma rääkisin praegu ilma oma dokumente öö, kasutamata. jah, see on hea, et et meil nii vähe, väike veamäär on ja see, et vastused saja kuuekümnele küsimusele tulid, on ka väga kena, nägite vaeva sellega, need on väga ulatuslikud vastused, mis te meile andsite. aga mõned pisikesed asjad veel hakkasid mulle silma. see, mis puudutab kontaktametnikke. et kui mina olen näiteks raportöör, siis et kutsuda mm, sidusrühma esindajad siia, et see toetaks mind minu tegevuses. ma ei tea, kuidas teistes riikides on, aga minu koduriigis ei ole päris kindel, et kõik nii vabalt käib. ma ei tea, kas on mingi kontroll ette nähtud ka selgelt, et kas on ülesanded piiritletud, mida annab üle kontrollida ja kas siis võetakse ühendust minuga või kuidas see suhtlemine toimub? ja see seondub selle büroode küsimusega, mis meil on nüüd nende Ühendkuningriigi saadikute jaoks, kes lahkuvad mis me nendega teeme ja äh, mõned asjad me ostame sisse, teisi asju me rendime. Äh, ja see seondub ka kuludega, äh, hoolduskuludega. kas keegi ka kontrollib, et igal konkreetsel juhul ikka, kui midagi uut on vaja soetada mõnel riigil, et kas siin on mingi, mingi strateegia, millest kinni pidada? ja nüüd see armastatud teema, pensionifond. jah, siin on meil olnud kirjavahetus esinaisega sel teemal. tahaks ka selle kohta lähemalt kuulda jah, pidasite korralikult ajast kinni, härra peasekretär. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt küsimus turvalisuse kohta. jah, te rääkisite, et siin on vabalt ringi liikumas suured külastajate rühmad. me üritame eh, eh, nüüd tulevikus nii teha, et on võimalik külastajad kuidagi eraldi hoida ülejäänud hoone osast. näiteks paralleel, planetaarium on isoleeritud ja tal ei ole ülejäänud eh, parlamendi mm, ruumidega ühendust, eh, ajaloomaja samuti. Eh, aatrium uus, praegu jah, bussituristid saavad sinna siseneda, ja on ühendatud ruumidega, kus ettekandeid teha, aga see on ka isoleeritud ülejäänud põhihoone osadest. nüüd see Station Europe, see endine äh, raudteejaam on ka kogu ülejäänud hoonest eraldatud. nüüd see infopunkt, mille me ka töötame ümber, samuti on kogu hoonest isoleeritud. mida ma nüüd tahan öelda? me sammhaaval üritame seda et loome sellise, saame korraldada eraldi külastajatele mõeldud ala ja mitte nad ei pea enam liikuma peahoones. nii et me ühendame kõik äh, alad omavahel, aga äh, ja eraldame nüüd külastajate liikumiseks mõeldud alad, aga lõpuks on see ikkagi poliitiline lahendus meil on äh, parlamentaariumis äh, käinud kakssada kaheksakümmend tuhat, sada viiskümmend tuhat ajaloomajas käinud, Station Europe kuuskümmend tuhat külastajat olnud, pluss uus külastajate ala aatriumis pärast PHS-i saneerimist. see äh, tähendab seda, et meil tegelikult ei olegi vaja, et külastajad tuleksid siia põhihoonesse, aga selleks on vaja poliitilist otsust mis aga puudutab infrastruktuurilisi eeltingimusi, et selline äh, otsus üldse võimalik oleks, igatahes need eel, eeltöö me oleme ära teinud ja sellised võimalused loonud. mis tähendab, et me oleme tõesti jõudmas sinna, kus me saame öelda, et külastajate vood liiguvad väljaspool põhihoonet. ja see muidugi kindlasti parandab ka turvaolukorda, aga kõige selle jaoks on vaja poliitiline lahend otsus eh, eh, eesseisusel. nüüd hoonete turvalisus veel. viimasel kümnel aastal oleme väga palju ära teinud. jah, me eh, tulime olukorras, kus väga turvalisusele rõhku ei pannud ja olime väga avatud ja see on ka õige. aga me pidime jah, paraku õppima, sest meie panka rööviti ja ka terrorirünnak meie metroojaamas, kus meie töötajad liiguvad. jah, ainult üks meie stažöör tänu, oleme väga tänulikud, ainult kannatas selles rünnakus, aga me õppisime. me üritame tõesti oma julgeolekut parandada, aga ometi on lahtisi küsimusi, näiteks meil on vaja tõesti võltsimiskindlat badge'i lõpuks ometi ja eh, väga arutati juhatuses ka seda, et kas mõned alad siin hoones peaksid olema juurdepääsevad, et ole ette nähtud ka osad, mis ei ole juurdepääsetavad. et ei saa nii, et lihtsalt eh, saadikuruumi keegi sisse tungib kutsumata. et see on see arutelu, mida me oleme pidanud, see on niinimetatud tsoonide loomine ja turvatsooni loomine, aga see on jällegi juhatuse poliitiline otsus, mis tuleb langetada. ja suur tänu positiivse hinnangu eest, mis te meie autojuhtide talitlusele andsite ja mis puudutab geograafilist jagunemist, eh, millised riigid on eriti esindatud autojuhtide hulgas. üldiselt see tagasiside, mis me oleme saanud, on olnud väga positiivne saadikutelt. ja viimase juhatuse koosolekul me viisime läbi ka korraliku eh, hinnangu tutvustuse ja juhatus ütles, et see otsus alguses oli täiskogul ka küsimärgi all, aga see oli õige samm lõppkokkuvõttes. kõik autojuhid kontrollitakse üle ja äh, ei saa nii, et üleöö keegi välja vahetatakse, sest vastasel korral ei pääse hoonesse sisse enam tulevikus. Äh, ja äh, nüüd ostud oli hea, kui sai poes teha ostusid eh, ilma aega raiskamata, meil on ka fitness-keskus, igaüks panustab natukene, aga seegi annab aega kokku hoida ja parandab tervist. nii et ma arvan, et ikkagi mõttekas on, et need asutused meil jäävad eh, alles eh, nii saadikute kui ka kaastöötajate jaoks. nüüd, mis puudutab IKT-d, siin on meil alati see vajadus ühelt poolt olla avatud ja eh, teenust pakkuda, teiselt poolt turvalisus ja siin jah, mõnikord läheb asi vahekord pingeliseks, et mis kriteeriumid eh, olulisemad on. seni me oleme väga palju rõhku pannud just turbele. meil ei ole olnud väga suuri eh, juhtumeid aga võib-olla jah, siin annab veel asja parandada. nüüd, mis puudutab sidusrühmade konverentsi, meil oli viimase ametisoleku ajal pilootprojekt, mis ennast õigustas. nimelt raportöör ei tule oma end-, sellest riigist, mida käsitletakse. ja ainult selle riigi sidusrühmadega ei suhtle, kust ta pärit on, vaid teiste riikide sidusrühmadega ühendust võtab ja see tähendab seda, et reisikulud äh, tuleb ka katta sellistel suhtlemisvajaduse puhul ja seda siis ei, neid kulusid ei pea katma saadik ise, vaid kui raport pakub laiemat huvi, siis me hea meelega ka to toetame reisikulusid. nüüd meie bürood ja Ühendkuningriik, siin ei ole veel lõplikku otsust Ehm, aga me oleme väga põhjalikult seda juhatusega arutanud. mina sain asjast aru nii, et Londonis oleva büroo me jätame igal juhul alles, sest tulevikus on väga tähtsad meie tihedad sidemed Ühendkuningriigiga samuti. ja kolm miljonit eh, kodanikku äh, elab äh,, Euroopa Liidu kodanikku elab Ühendkuningriigis edasi ja büroo Edinburgh's selle kohta on lahknevaid arvamusi juhatus peab nüüd otsuse langetama. aga see ei saa teoks enne üleminekuperioodi lõppu kaks tuhat kakskümmend. tähtis on, et kaastöötajad saaksid ka plaane teha. lepingud ju on siin nendega. nüüd kas osta või rentida hooneid, meie eelistame äraostmist ja see, me tugineme siin kontrollikoja äh, aruandele, mis on nelja aasta tagune. seal meile öeldi, et eelistada tuleks ostmist ja me oleme nii ka talitanud ja pea üheksakümmend protsenti oma hoonetest me ise omame, aga loomulikult äh, siis tähendab seda, et me peame neid ka renoveerima ja need kulud katma, nii et meie eelistus on osta, aga mõnikord me tuvastame et ei ole sobivaid hooneid. ja sellisel juhul me ei ole dogmaatilised, vaid me siis tõesti võtame eh, rentida mõnda hoonet ja viimane küsimus, see puudutab pensionifondi. asepresident sellest juba rääkis. ma olen teinud ettepaneku, see oli märtsikuus juhatuses ja juhatus soovis et kõigepealt õigustalitus põhjalikult tegeleks selle teemaga ja teiseks pensionifondi äh, ajalugu peab ka lähemalt vaatama ja see informatsioon peab kõik laekuma asepresidendile. nüüd mõlemad asjad on ära tehtud. nii et võib-olla juba detsembrikuus õige pea juhatus saab selle teemaga jälle tegeleda. aga see on loomulikult presidendi otsustada, sest tema on see, kes juhatuse päevakorda koostab et kuidas puudujääki äh, jah, äh, korvata, siin on mitmesuguseid ideid välja pakutud ja juhatusel tuleb siis otsus langetada, et milliseid meetmeid tahetakse võtta või võtmata jätta, et pensionifondi puudujääk väheneks. suur tänu. nüüd variraportöörid. palun lühedalt neli minutit. proua Jala Sender esimesena suur tänu, proua esinaine. räägin kolleegi nimel, kes tegelikult selle teema eest vastutab, aga ta ei saa siin viibida, sest tal oli teine kokkusaamine esiteks see, mis puudutab eelarvele heakskiidu andmist tahtsime küsida härra Schmidtist ja Schmidtilt ja proua Schmidtilt ja härra Kalvinilt, kas nad on kasutanud ka seda abiteenust oma töö käigus, sest see helpdesk, mis on käivitatud selleks, et pakkuda äh, nõu ka raportööridele, ma ei tea, kas härra Schmidt on seda tege-, võimalust kasutanud. ja eelarvele heakskiit, äh, selle koostamine käib üsnagi sujuvalt koostöös peadirektoriga ja ei ole ka varem sellist võimalust olnud, aga võib-olla oleks kasulik äh, äh, igal juhul tahtsin küsida, et kas tal on sellega kokkupuudet olnud ja kas see on osutunud ka kasulikuks ja nii edasi. teiseks eesseisuse teema ja otsuste vastuvõtmine. sooviksin teada, kuidas otsusele jõutakse, kokku lepitakse ja rakendatakse. meil on senini veel probleeme menetluse läbipaistvusega. teinekord esitame me taotlusi peasekretärile ja öeldakse, et otsus eh, võtab vastu eesseisus, aga äh, sest ka selle tarbeks on vaja ettevalmistavat tööd ning et peasekretär peab koordineerima kõike seda. aga ma tahaksin veidi täpsustusi selle kohta ja samuti tahaksin ka teada, mis puudutab päevarahasid, härra Sassuli, nende pension, kes ei ole siin kümme aastat täielikult tööl olnud, on probleem, aga meil peaks olema ka solidaarsuse põhimõte kõigi fraktsioonide lõikes ja seegi peaks olema võimalik see probleem lahendada. vähemalt minu fraktsioonis me teame, et äh, meil on vaja selles kontekstis äh, leida sobilik lahendus pensionitele ning fraktsioonid peavad äh, suutma kokku leppida poliitikas, mis oleks sobilik institutsioonile sest loomulikult assistendid on üksikisikud, aga samas on vaja ka standardset äh, poliitikat. samuti on oluline käsitleda ka lepinguid ja nende allkirjastamist, et see menetlus leiaks aset korrektselt, sest varasemalt on olnud teatud probleeme, kas äh, lepingute arv on tegelikult hallatav, need peavad leidma käsitlemist erapooletult äh, ning mõjutavad ka rahastamist ja seega on väga oluline, et parlamendil oleks sidus äh, institutsionaalne poliitika. loomulikult äh, on assistendid, äh, MEP-ide assistendid, aga me ei saa mingisuguseid erilahendusi pakkuda ja sama puudutab ka päevarahasid. mis puudutab hotelle Strasbourgis ja reisikulusid ja nii edasi ja mõnede osas on otsused tehtud tagasiulatuvalt, teiste osas jällegi mitte, meil ei saa olla poliitikat, mis ei ole läbivalt sidusad. mis puudutavad büroosid, siis kaks tuhat üheksateist aastal, see on nüüd täpsustav küsimus, ma usun, et on äh, eraldi büroo äh, saadikule ja tema assistentidele ja kuidas see aset leiab ja lisaks sellele ka küsimus sõidukite kohta. mulle on jäänud mulje, kõnelejat ennustatakse lõpetama, piirduma nelja minutiga okay.. ja niisiis loodetavasti saan ka ülejäänud küsimused kirjalikult eh, esitada ja saada kirjaliku vastuse. kolleeg Alli, palun suur tänu. head kolleegid, kõigepealt sooviksin ma tänada detailsete vastute eest, mida me oleme oma küsimustele saanud. mis puudutab kõige olulisemat Euroopa Parlamendi aspekti kaks tuhat seitseteist aastal finantsvahendite kasutamine ning selle aasta eesmärkide täitmise osas võib nentida, et tulemused on väga julgustavad. kaks tuhat seitseteist aastal, kui meil olid kulukohustused enam kui üks miljard siis, siis üheksakümmend üheksa protsenti eelarvest täideti ja ainult null koma üheksa protsenti oli vaja tühistada. see näitab, kui hästi finantsvahendeid on kasutatud, nii nagu tõi välja ka härra Sassouli. samas, mis puudutab eesmärkide täitmist, siis lähtutakse parlamendi pädevatest üksustest sooviksin teie tähelepanu pöörata mitmetele poliitilistele teemadele. esiteks, meie jaoks on väga oluline äh, eelarve kontrolli komisjoni liikmetena tugevdada Euroopa Liidu sisest ekspertiisi auditeerimise osas, et oleks võimalik äh, kasut-, raportöörid saaksid kasutada kõiki neid teadmisi, me oleme kasutanud sisesüsteemi äh, mis sellised tingimused loob. nüüd, mis puudutavad detailset teavet äh, Euroopa ajaloomaja kohta, meil on olnud mitmeid väljakutseid, meil on vaja intensiivistada erinevate vahendite kasutamist selleks, et täiendavalt Euroopa ajaloo olemust selgitada, integratsiooni selgitada. sellest lähtuvalt ma leian, et külastajate number võiks suureneda hea, hästi suunatud kommunikatsiooni kaudu. lisaks see, mis puudutab riskide suurenemist, mille osas on vastav seireüksus käivitatud eh, finantsdirektoraadi osas ja see on täiesti positiivne lähenemine. sooviksime täiendavat infot, kuidas see üksus jagab infot meie komisjoniga ja kas selles osas on mingeid raskusi, millest võiks üle saada ja lõpetuseks sooviksin õnnitleda Euroopa Parlamenti ruhtrolli eest selle hea halduse osas, sest eelmisel aastal oli väga palju väljakutseid, põhiliselt mis puudutasid äh, julgeolekuteemasid, aga mitte ainult ja veel kord äh, suur tänu heade tulemuste eest. kolleeg Jaavur ja suur aitäh ma omalt poolt esitaksin kolm küsimust. esimene puudutab äh, üldkulutusi. Mm, härra Sassoli juba rääkis nendest, äh, aga mina tahaksin äh, üksikasjalikumaid selgitusi selle koha pealt et kuhu suunas need läbirääkimised liiguvad või millal need lõppeda võiksid. nii palju, kui mina tean, siis endiselt ei ole kokkulepet parlamendi juhatuse ning töörühma vahel, eh, mis eh, selleteemalise määrusega tööd teeb ja ma tahaksingi teada, millal eh, võiks töörühm ja juhatus selle töö lõpetada. mis puudutab veel seda teemat, siis lisaküsimused ka kõigepealt vastavalt artiklile kuuskümmend kaks äh, liikmete statuudi lisast äh, mandaadi lõpus äh, tuleks kasutamata raha tagasi maksta. kas parlamendil on mingeid plaane seda stimuleerida ja edendada? ning viimane küsimus selle teemaga seonduvalt määruse kohaselt äh, tuleks seda raha hoida eraldiseisval pangaarvel, millised on plaanid äh, seda kontrollida ning äh, küsida saadikutelt, kas nad seda ka teevad. teine teema puudutab küberjulgeolekut ja Euroopa valimisi. me kõik teame, et Äh, väga palju on äh, suuri ohte, mis äh, võivad ohustada Euroopa Liidu valimisi, meil on väliseid turvalisusriske, ohte, küberrünnakud, valeuudise levitamine, mm, valeinfokampaaniad ja ühiselt teiste institutsioonidega, nõukogu ja komisjoniga, mida me parlamendis kavatseme teha selleks, et hoida ära äh, Mm, selliseid ohte ning selleks, et kaitsta Euroopa Parlamenti valeinfo ja väärinfo kampaaniate eest, võltsuudiste kampaaniate eest ja küberrünnakute eest. viimane küsimus puudutab seadusandlikku jalajälge. lepiti kokku, et lik-, saadikutel saab olema võimalus Euroopa Parlamendi veebilehel avaldada äh, raporteid ja seadusandlikku jalajälge, nii palju kui mina tean. ja ma ei ole veel seda veebilehe võimalust äh, näinud äh, meie parlamendi veebilehel, kui kaugel asjad sellega on. kas me võime varsti loota siis, et meil on selline võimalus tagatud, et äh, raportide seadusandlik jalajälg oleks siis veebilehel nähtav. kolleeg De Jong, palun. Ik zal het ook eh, binnen de tijd houden, uiteraard. Eh, suur aitäh, ma pean eh, oma kõneajast kinni. ja ma tahaksin tänada kõiki väga heade sõnavõttude eest ja tahaksin hävita äh,, tänada teid mm, selle info eest ja ma tahaksin omalt poolt tõstatada ka mõned teemad, mis on olulised kõigepealt info- ja teabepoliitika siin Euroopa Parlamendis, võttes arvesse tulevasi valimisi Euroopa Parlament äh, loomulikult äh, äh, tahab olla igati äh, popp äh, ja ajaga kaasas käiv äh,, aga meil on vaja head kommunikatsioonipoliitikat ja ma arvan, et me ei saa keskenduda mitte ainult noortele ja, ja no naistele mm,. kui me räägime olulistest poliitikavaldkondadest on väga palju inimesi, kelleni me peame jõudma oma poliitikatega, töötuteni, pens-, pensionärideni, äh, haavatavate inimesteni mm, inimesteni, kellega ma igapäevaselt oma töö käigus ei suhtle. ja äh, kui me seda ei tee, siis äh, need inimesed tunnevad veelgi rohkem ennast kõrvale jäetuna Euroopa projektist. ja kui me ei tegutse, kui me nendega ühendust ei otsi, siis äh, muutub nende olukord veelgi halvemaks. ma tahaksingi teada, kas äh, te proovite kaasata teisi, mitte ainult noori ja üliõpilasi, mis on niigi tore, aga ka teisi mm, inimrühmi, sest et vastasel korral me ei saavuta edu. Äh, järgmiseks ma tahaksin küsida nende probleemide kohta, mis on esile kerkinud ja tahaksin rääkida ka eelarve kinnitamise resolutsioonidest. teatud edusamme on tehtud, parandus muutusi on võimalik näha või paranemist, vabandust, on võimalik näha mm, inimeste veebilehtede ja Euroopa Parlamendi veebilehe vahel on lingid nüüd tekkinud, see on väga tore, äh, aga ma tahaksin teada, et kas äh, alati on meil piisavalt informatsiooni, äh, näiteks seadusandlik jalajälg Äh, antakse väga palju infot selle kohta, mitu tähemärki tohib ära kasutada, aga ei saa tegelikult äh, mingit äh, infot selle kohta, kuidas formuleerida oma lähenemist ja väga keeruline on mm, oma seotusest lobitegijatega rääkida, nüüd pensionite küsimus. peasekretär on loomulikult omalt poolt kõike andnud, aga kui tulevikku vaadata, siis tulevik ei ole mitte roosiline. ja leheküljel seitsekümmend kaheksa siin vastustes ma näen, et asjad ei lähe nii, nagu nad mm, võiksid minna ja seda vaatamata äh, sellele, et me tõesti lootsime, et äh, asjad lähevad paremini, me peame tegutsema selles vallas. ja viimane küsimus puudutab äh, parlamendi personali ja Euroopa Maja personali. Äh, ma tahaksin äh, teada, millised on personaliga seotud kulud. olen kuulnud erinevaid arve sellega seoses ja ma tahaksingi selgust siinkohal. siin on juba erinevaid asju öeldud äh, külaliste gruppide mm, ja nende juurdepääsu kohta ja personali juurdepääsu kohta, aga mina tahaksin teada, kas seda nähakse Ah, negatiivselt äh, äh, siin tuleb küsida, kas siis, kui külaliste poole pöörduda, peaks seisma samal ajal mm, või mitte. Äh, lisaks tahaksin rääkida ka puuetega inimeste juurdepääsust meie hoonesse ja lõpetuseks äh, lepingud, äh, mida siin mainiti. Mm, meil on äh, ühiskomisjon kakssada ja see on ainult miinimum ju tegelikult Hollandi perspektiivist lähtuvalt. usun ma, et äh, need äh, arvud on tegelikult vaid pool sellest, mis tegelikult võiksid olla. suur aitäh, kaks äh, kolleegi on sõna veel pro-, soovinud, äh, kolleeg Brandi, palun. ja suur aitäh, ähm, suur aitäh, peasekretär, teile, et te siia tulite. minul on üks väga konkreetne küsimus, mis on seotud ka kirju-, kirjalike küsimusega sada kakskümmend üheksa ja see puudutab pensionifondi. meie Äh, tahtsime teada, milline on õiguslik alus selle pensionifondi puhul. Mm, seda sellepärast, et üks pensioniteema ekspert ütles mulle, et selline vabatahtlik pensionimaksefond on tegelikult eraõiguslik Luksemburgi põhine investeerimisinstrument. ja tegelikult ei ole äh, parlamendil mingeid õiguslikke kohustusi tulevikus maksta pensioneid välja, äh, kui fondi eeldatav väärtus on äh, vähe või reaalne äh, väärtus on väiksem kui eeldatav väärtus. kas te võiksite äh, vastata sellele küsimusele, milline on õiguslik staatus, õiguslik olukord, kui me räägime sellest eraõiguslikust Luksemburgis asuvast investeerimisinstrumendist ja suur aitäh ja mina olen viimane sõnavõtja, mul on ka kaks minutit, ma tahaksin küsida härra Sassoolilt seda, milline on tema seisukoht, mm, mis puudutab edasisi kärpe, kokkuleppeid äh, vabatahtliku pensionifondiga seoses ja teine küsimus, me äh, peame äh, tagama kahte sorti pensionimakseid, üks BMM-i reeglite põhjal, see puudutab itaallasi ja prantslasi, Luksemburgi tegelikult ka, aga jah, ja siin kehtib see, et need mõlemad nii-öelda rühmitused äh, Äh, kes saavad äh, Euroopa pensionit Euroopa eelarvest äh, siis see on, siin kehtib olukord, kus nad on halvemas olukorras kui nende riiklikud kolleegid. Mm, ja Prantsuse ja Itaalia kolleegid saavad siis veelgi sellele lisaks, see läheb kaugemale kui see, mida nende riiklikud kolleegid saavad, see on teema, mida me peaksime ka arutama ja nüüd vabatahtlik pensionifond samamoodi Äh, parlament liikme kohta ühes kuus äh, on äh, mm, maksnud juba päris palju, siin me räägime klassikalisest topeltmaksmisest, siin me räägime topelt- ja kolmekordsest rahastamisest ju. kas teil on mingit kava selle kohta, kuidas seda probleemi lahendada äh,? Mm, meil on erinevad pensionikavad või skeemid siin äh, ja, ja siin tuleb, peab mõtlema ka Euroopa maksumaksja peale, aitäh, teil on sõna. ja, herzlichen Dank, Frau äh, Präsident. suur aitäh, austatud esinaine, kõigepealt küsimus, mille esitas proua Jõela äh, helpdeski koha pealt ja eelarve täitmise heakskiidu andmise raportide koha pealt Mm, jah, äh, see komisjon on tahtnud seda äh, teemat tõstatada, aga äh, me ütlesime, et meil on mõningaid pädevusi juba, meil on komisjoni sekretariaat, meil on poliitikaosakond ja meil on ka teadusteenistus, eksperdid mm, ehk siis me ei taha luua mingit eriorganit, ei olemasolevat peavad teadmad koostööd tegema helpdeski kaudu ja oluline on hoida ära lisaüksuste loomine, aga teisest küljest kõik informatsioon, mis on kättesaadav, mida eksperdid kokku toovad, mm, oleks lõpuks raportöörile kättesaadav, et ta saaks äh, seda kasutada Te küsisite ka äh, järelhinnangu äh, kohta presiidiumis ja ähm, presiidium on teavitatud, äh, teie olete seda teinud ja liikmesriigid li,, liikmed ka. jah, presiidium on siiski aga poliitiline organ, mis siis kõiki neid ettepanekuid poliitiliselt hindab ning asepresident Sassoli mm, on vägagi muljetavaldavalt kirjeldanud seda, et Äh, arvamused võivad siiski olla erinevad, näiteks kui me räägime üldkuluhüvitisest äh, ja muust sarnasest mm, ning äh, presiidium peab ka siis enamuse ja vähemuse vahel laveerima ja nende põhjal otsustama. ja nüüd assistendid. president rääkis presiidiumis ka seda, Mhm. et kui äh, rääkida sellest kümnest aastast ja selle saavutamisest, äh, siis fraktsioonid on siin ka vastutavad ja parlamendisaadikud äh, eriti, mm, eriti kui väga vähe sellest kümnest aastast puudu jääb ja loomulikult on võimalik ka parlamendisisestel konkuuridel osaleda mm, me ei saa lihtsalt lepinguid siin laiali jaotada, tuleb ka nendes konkursside, nendel konkurssidel osaleda, kui on soov lepingut saada ja äh, siin alusel saab ka Euroopa Parlament võib-olla midagi ära äh, teha, aga selleks peab olema ühtne alus. mis puudutab lepinguid, äh, siis varasemalt eriti süsteemi muutuse aastatel, eriti aastal kaks tuhat üheksa oli meil probleeme, sellepärast et kõiki dokumente ei olnud võimalik kätte saada mm, see mängis olulist rolli ka Kontrollikoja aruandes, kui me rääkisime personali kontrollimisest ja meie saame need lepingud äh, tagada ainult siis, kui kõik info on meile kättesaadav. Äh, te esitasite küsimuse ka äh, büroode sisustamisest saadikutele. presiidium otsustas alates uuest mm, tööperioodist Brüsselis on igal saadikul võimalus saada oma eraldiseisev büroo ja kaks bürood assistentidele või praktikantidele ehk siis abipersonalile Mm, ja ma usun, et see on ka väga vajalik. Äh, meil on äh, selleks äh, vahendid olemas, eriti kui me räägime Martensi hoonet, mis on nüüd, hoonest, mis on nüüd kasutusele võetud üle tuhande töötaja jaoks. Mm, selle arvelt on vabanenud siis büroopinnad, mida on võimalik kasutada Strasbourgis. on aga see keerulisem, sellepärast et me ei taha midagi lisaks osta või, või, või rentida Strasbourgis ja see tähendab seda, et eh, siin tuleb luua lisa eh, mm, ruumi eh, haldusosakonna arvelt osaliselt. meie peame siis rohkem jagama äh, ametiruume. Mm, aga me peame kaaluma kõiki asjaolusid ja meile seda tehes näis olevat õige lahendada see nii, et Strasbourgis on kõikidel saadikutel oma äh, büroo äh, ning eraldiseisev büroo ka äh, kaastöötajatele. ja, ja see on vajalik ja seetõttu me siis omalt poolt pingutame, et seda tagada härra Ali, suur aitäh teie poolse äh, positiivse mm, hinnangu eest Äh, mis puudutab Euroopa äh, ajaloomaja, siis äh, praegusel hetkel on sada viisteist tuhat umbes külatajat, tegemist on esimese positiivse tulemusega, aga jah, teil on õigus, me saaksime veel rohkem ära teha, mm, eriti just külastajate gruppide kontekstis, väga oluline on uue parlamendi koosseisu puhul teha tihedat koostööd parlamendisaadikute ja assistentidega selleks, et Euroopa ajaloomaja Mm, oleks midagi, mis oleks võimaluseks ka äh, parlamendisaadikute poolt siia toodud gruppidele, et nad saaksid seda külastada. Äh, ka välismaiste külaliste gruppide mm, puhul tuleb seda silmas pidada, neid tuleks ka regulaarselt viia sinna mm, Euroopa Elu majja ma ei tea, kas äh, strateegilisi plaane või kavasid on juba selles vallas, aga jah, me saame siin äh, olukorda parandada omalt poolt. Äh, äh, mis puudutab regulatiivvastavusüksust, milline on taust, milline on kogemus, taust on selline, et siiani on erinevates üksustes arutatud erinevaid probleemseid küsimusi ja ka väärkasutamise juhtumeid mõnikord ning meile on läinud äh, asjad sellised, et õige on äh, tagada see, et usaldusväärsus oleks tagatud erinevates osakondades ja kui seda ei ole võimalik teha, siis äh, võib see endaga kaasa tuua negatiivseid tagajärgi ja seetõttu kõiki probleeme tuleb eh, lahendada nüüd selles ühtses üksuses, eh, mis saab kasutada eh, oma teadmisi ja lahendada kõiki juhtumeid võrdsetel alustel, meie kogemused on positiivsed sellega seoses ja me usume, et me oleme õigel teel. härra Javor esitas küsimuse üldkuluhüvitise koha pealt Äh, härra Sassooli rääkis sellest äh, juba ja mm, töörühm on oma töö lõpetanud, äh, president Tajani on presiidiumis ka öelnud, et töö on juba lõppenud. mõned on selle tööga rahul, teised jälle mitte. aga igal juhul võib öelda, et me oleme aasta aega intensiivselt töötanud selles vallas ja nüüd lõpuks on meil demokraatlik hääletus ka olnud, aga arutelu sellel teemal läheb kindlasti veel edasi. tagasimaksed mm, ülejäänud vahendite puhul, äh, erinevate eelarveridade puhul, äh, selle kohta on informatsioon ära toodud ähm, kirjalikes vastustes. Mm, nüüd äh, eraldiseisev pangakonto, umbes kuussada parlamendisaadikut omavad juba sellist eraseisvat kontot ning presiidium on otsustanud ka ühtsed reeglid paika panna selles vallas. Äh, küberjulgeoleku küsimus, mida me selles valdkonnas äh, oleme äh, teinud või mida tehakse kõigepealt haarasime kinni algatusest liikmesriikide ekspertidega koostööd teha valimiste kontekstis, et kutsuda nad siia, et nad saaksid Äh, parimaid tavasid vahetada, kõik liikmesriikide eksperdid tulid kokku mm, ning vahetasid omavahel häid tavasid äh, küberjulgeoleku äh, kontekstis, eriti just seoses valimistega. ja tegelikult Eesti esindaja mängis siin väga olulist rolli ja see ei üllata kedagi, sellepärast et Eesti on väga kaugele arenenud selles vallas, ka Tšehhi esindaja oli tubli ja mm, meil ei mm, ja valimised loomulikult viiakse läbi riigipõhiselt ja meil pät-, ametlikku pädevust ei ole, aga me kindlasti julgustame kõiki osapooli tegelema küberjulgeoleku teemaga riiklikul tasandil ka. Äh, valeuudiste teema nüüd. Äh, välismaised sekkumised äh, ja Euroopa välisteenistus tegeleb selle küsimusega. seal on väga professionaalne üksus, kes selle teemaga tegeleb ning Mm, parlamendi algatusel äh, saab see üksus veelgi rohkem rahalisi vahendeid äh, mm, ja see üksus teeb oma tööd tihedas koostöös teiste institutsioonidega ja me saame pidevat infot nende tehtud töö kohta, aga mm, kui tahta midagi veel ära teha, siis tuleb seda üksust Euroopa välisteenistuse raames tugevdada oli veel üks küsimus, mis puudutas seadusloomelist jalajälge Mhm. ja äh, härra de Jong äh, tegeles selle teemaga oma raportis ka varasemalt ja nüüd on meil võimalus äh, äh, tagada side sellega äh,, mida saaks ka dokumenteerida, see ei ole kohustus, see on kõik vabatahtlik, aga see võimalik on, see võimalus on tehniliselt paika pandud. see on meie esimene eesmärk, mille me saavutanud oleme. aga äh, me tahame veel kaugemale minna Mm, ka parlamendi raportis on öeldud, et äh, see peaks olema parlamendi veebileht ja raportöör ka äh, rääkis sellest, et meil on tegelikult äh, üks instrument Transparency Internationalilt, mida me saaksime ära kasutada. Mm, ja presiidiumis on toimunud esimene arutelu sellel teemal, presiidium tegeles läbipaistvusküsimustega väga intensiivselt mm, ning me tuleme selle juurde tagasi konkreetse teema aruteludes veel. härra Leon küsis ka infopoliitika kohta äh, et kas meie teabepoliitika on suunatud ainult noortele või, või laiemale üldsusele. kõigepealt tuleb öelda, et seekord oleme me palju tugevamal positsioonil kui varasemalt, mm, toetamaks Euroopa parteide tööd mm, ja me tagame seeläbi ka pluralismi äh, äh, kogu äh, poliitilisel paletil, see tähendab seda, et äh, Euroopa parteidel mm, on valimisaastal suuremaid võimalusi äh, tegeleda erinevate teemadega, äh, jõuda erinevate inimrühmadeni. parlament on ka erinevate algatustega välja tulnud. Ähm, eelmisel nädalal president Tajani tutvustas uut veebilehte, kus on ära toodud info selle kohta, et mida Euroopa minu heaks teeb seal on üle tuhande neljasaja kohaliku linna äh, või, või asumi räägivad sellest, mida Euroopa nende heaks, nende piirkonna heaks on ära teinud. ning äh, seal on umbes nelisada teemat, äh, mis ei puuduta õigusakte, vaid keskenduvad sellele, mida näiteks me teeme inimeste heaks, kes kannatavad diabeedi all Mm, kuidas Euroopa Liit neid äh, aitab, mida me teeme ära äh, jalkafännide jaoks mm. ja äh, me tahame seda teha selleks, et eurooplased näeksid, et jah, Euroopa tõesti parandab meie elusid Äh, näiteks mida me teeme ära koera, koerte heaks, paljude inimeste jaoks on koerad parimad kaaslased äh, ja mm, kui me suudame neile näidata, et me tõesti ka nende jaoks midagi ära teeme, et me parandame koera toidu äh, kvaliteeti või, või seda, kui lihtne või keeruline on koeri puhkusele kaasa võtta, siis nad näevad tõesti, et me teeme midagi ära ja tegelikult see kehtib kõikide nende teemavaldkondade kohta ja inimrühmade kohta, seal veebilehel on umbes kakssada mm, äh, juhtumikirjeldust äh, nii-öelda tavainimesele mõistetavas keeles, mida on võimalik siis lugeda. Äh, alates detsembrist on meil ka kodanike äpp ette nähtud nii Androidile kui Apple'ile ja mm, see pakub võimalust kohalikul tasandil Euroopa Liiduga ka võrgustuda. umbes sada tuhat äh, Euroopa kodanikku on seda juba teinud äh, ja osad neist on väga aktiivsed, me pakume ka inimestele koolitusi äh, selles vallas härra De Jong küsis ka Euroopa ajaloomaja personali kohta Mm, siin on teatud küsimusi, sellepärast et ähm, mm, mõned töötajad on äh, tööpõhjuselt lahkunud äh, ja teised on seetõttu ülekoormatud tööga. Mm. aga me jah, kindlasti äh, hoiame silma arengutel selles osas peal Eh, ja tagame, et asjad oleksid korras. härra Gebrandi küsis eh, pensionifondi kohta ja eh, õigusliku aluse kohta, jah, Te olete saanud korrektset informatsiooni, tegemist on Luksemburgi õigusel põhineva õiguskonstruktsiooniga mm, ta on eraldiseisev Euroopa Parlamendist, te esitasite teise küsimuse ka, millest tulenevad siis Euroopa Parlamendi poolsed kohustused. Euroopa Parlamendi poolsed kohustused tulenevad esmajoones Äh, saadikute statuudist aastast kaks tuhat üheksa, kus on äh, see side või link paika pandud. ja teiseks äh, on need ära toodud ka büroo otsuses aastast kaks tuhat üheksa kaheksateistkümnes märts kaks tuhat üheksa ja esimene aprill kaks tuhat üheksa, ma tean seda sellepärast, et äh, see oli peasekretärina minu esimene istung ja äh, mina olin väga rõõmus, kui ma nägin seda probleemi oma laual. Äh, ja seal rääk-, räägitakse siis sellest õiguslikust alusest ning see tugines õigustalituse aruteludele ja õigustalitus toona oli äh, seisukohal, et me ei saa seda enam muuta. Äh, presiidium aga äh, võttis ette siis teatud muudatuste elluviimise ja mm, Luksemburgis Euroopa Kohtus ka arutati neid, see tähendab seda, et Euroopa Parlament sai siis võimaluse mm, tingimuste osas veel otsustada sellega seotud õiguslik ebakindlus aga varieerub. Äh, küsimused äh, tekivad siis, äh, kui on tegemist saud-, saadud õigustega, mis eristuvad pensionifondi liikmetest, kes ei ole veel pensionile läinud ja mm, pensionile mineku iga on nüüd tõstetud kuuekümne kolmele aastani, aastale ja need õiguslikud küsimused on äh, seotud siis nende mm, äh, saavutatud õigustega, mida tuleb kaitsta ning äh, me peame siis juhatuses seda või presiidiumis seda asja omal ajal arutama Ich habe ja noch nach dem italienischen und französischen ja. Geschichte gefragt. Ja, die italienische und. ja, Itaalia ja Prantsuse kodanike lugu on ka eh, nii-öelda meie ajalooline koorem, mm, kus me ajast, mil meil ei olnud veel Euroopa pensionid eh, ja nii palju, kui mina eh, tean, siis Mm, puudutas jah, see esmane siis Itaalia ja Prantsuse parlamendisaadikuid siin Euroopa Parlamendis ja siis äh, tuli süstemaatiliselt langetada otsuseid äh, ning äh, ja me peame vaatama, kas tegemist on lisapensionimaksega, mitte selle põhimakstega aga Euroopa Parlament äh, omab siiski kohustus, äh, mida õigustalitus on ka kinnitanud äh, ja mis on ka statuudis ära toodud, ja kahe tuhande üheksanda aasta presidendi otsusega on see ka paika pandud, aga see ei tähenda seda, et tingimusi ei oleks võimalik enam tulevikus muuta. kolleeg Sassoli, kolleeg Sassoli, palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine. jah peasekretär vastas juba väga põhjalikult, mina tahan omalt poolt vaid öelda, et mina olen seisukohal, et reegleid tuleb alati austada. ja mis puudutab pensioniküsimust, siis äh, meil ei ole kahekordseid või kolmekordseid režiime, ei, meil on üks kord ja siis meil on õiguslikud kohustused, mida me peame austama Äh, selliste juriidiliste kohustuste äh, mitteaustamine tähendab seda, et me jõuame Euroopa kohtusse ja seda me endale lubada ei saa. mis äh, siis puudutab seda, siis tuhande üheksasaja kaheksakümne esimese aasta otsus langetati ja selle eesmärgiks oli tagada tasakaal Euroopa pensionid pensionitega seonduv tasakaal eh, ja tagada need neile, kellel neid pensione ei olnud. ning see puudutab eh, kahtesadat eh, viitekümmet nelja Itaalia parlamendisaadikut ja Prantsuse parlamendisaadikut ning ka Luksemburgi saadikuid, kes varasemalt olid ka siin kategoorias, aga enam mitte mis puudutab äh, pensionifondide alast otsust, äh, siis ka siin me peame reeglitest kinni pidama. Äh, juhatuse otsus, mille me langetasime aastal kaks tuhat üheksa, mm, on selline, et kahe tuhande kahekümne neljandal aastal me peame mm, täitma need kohustused, mida me võtsime ja seda ei tee mitte mina või teie, vaid kahe tuhande kahekümne neljandal aastal mm, ametis olevad otsustajad ja võimalik on, et ka, et see läheb Euroopa Kohtusse. aga seda me, nagu ma ütlesin, endale lubada tegelikult ei saa äh, meil on üks pensionirežiim äh, või kord, äh, meil ei ole neid palju, aga meil on teatud juriidilised kohustused, mida me peame täitma ja, ja selle kontekstis ma pean ütlema, et me kõik peaksime mõtlema selle peale, et kui iga kord me mingi otsuse langetame, siis sellega alati kaasnevad teatud kohustused ja vastutused Mm, ja siinkohal on tegemist sellise kohustusega, mida me ei saa vältida mul on väga kahju, et kolleeg Javor ähm, lahkunud on, äh, sest ma tahtsin talt küsida seoses temapoolse küsimusega mulle ähm, üht-teist ja ähm, ähm, mul on mm, kummaline äh, rääkida sellest äh, Äh, kontekstis, kus asepresident hääletas selle vastu. ja äh, see on nüüd üleskutse äh, kõigile dialoogiks sellel teemal, sellepärast et vastasel korral me jääme häbisse ja sellepärast, et saalis äh, taheti, äh, küsiti algatust või taheti algatust, äh, kuid aseesimehed ei olnud veendunud selles palves. meil ei ole infot summade kohta või nende tagasimakseid, meil ei ole seda. me räägime sellest järgmisel ähm, ametiajal, austatud esinaine, ning ma loodan, et äh, need sätted, mis on vastu võetud, mida mina näinud, mis on äh, vastuolulised, võimaldaksid äh, kulude tagasimaksmist, nagu parlamendi plenaaris ja saalis on mitu korda juba küsitud ja demokraatia on väga kaunis ja tore. Mm, demokraatias võib jääda ka kaotajaks. ja oluline on see, et parlamendisaadikud asuksid taas dialoogi oma asepresidentide ja aseesimeestega. kas soovite ka teie sõna, härra Kalvin? Uh, suur tänu, proua esimees. võib-olla teeksime ka lühidalt kahes punktis tahaksin täiendada seda, mida öeldi äh, paranenud julgeolekuvaldkonna kohta ning ka need positiivsed sammud, mis on aset leidnud selleks, et tagada äh, ärimudeli jätkuvus, äh, ülesehitamine parlamendis ning arvesse võttes ka kriisi juhtimise funktsiooni ning vastav planeerimine erinevates osakondades ja minu arvates on väga oluline on öelda, et julgeolekuvaldkonnas on äh, täiendanud ka nii-öelda selle jätkusuutliku halduse kaudu ning lisaks sellele lisaksin omalt poolt, et äh, ma olen täiesti nõus küsimusega, mis tõstatati küberjulgeoleku teemal, mida siseaudit äh, peab kõrgemaks riskiks, mis vajab käsitlemist. ning vastav planeerimine peab silmas pidama seda, et oleks pisev, pidev äh, kohalolek äh, selle teema jälgimisel, äh, milliseid samme tol hetkel astutakse. esialgne analüüs selle kohta ja seejärel, kui need struktuurid hakkavad paika saama, mis on üsnagi positiivne arvestades ka vastava ametniku töökoha loomisest ja vastavate teenuste väljatöötamisest, aga üldiselt saan äh, nõustuda nende prioriteetidega, mis puudutab küberjulgeolekut, see on oluline risk. aitäh. suur tänu, ma loodan, et paar minutit tõlgid veel annavad meile, et meie raportöör saaks viimasena sõna. jah see oli huvitav arutelu. jah, mõned küsimused jäid mul veel esitamata, ma saadan nad kirjalikult. jah. tänan teid kõiki informatsiooni eest ja ma arvan, et väga huvitav, hea arutelu toimus meil ja peame jätkama seda. jah, äh, äh, jätkuküsimusteks me seame uue tähtaja kolleeg Salafranca palus sõna, aga nimekirjast ei olnud, väga lühidalt. olen täiesti teadlik, millised on ajapiirangud, tahtsin lihtsalt rõhutada edusamme, mida on tehtud äh, julgeoleku valdkonnas. ja peasekretärile tuletaksin meelde, et mina ja kaksteist parlamendisaadikut äh, said oma büroos mingil hetkel kirjapommi ja ma arvan, et siin on tõesti edusamme olnud ning vastuseid seoses pensionifondiga peaks arvesse võtma ka hiljutisi resolutsioone seoses eelarve täitmise heakskiitmisele ja sellele, mida on kirjutanud härra Rüübik Itaalia ja Prantsuse kolleegide puhul räägime iga-aastaselt kümnest miljonist. ja lõpetuseks oluline küsimus, proua esimees, mis ka teid huvitab võib-olla käsitleme seda mingil teisel hetkel, et siin viivitusi ei tekiks, tahaksin peadirektorilt, peasekretärilt ja teistelt teada, mis puudutab ametisse nimetamisi, arvestades parlamendi poolt vastu võetud resolutsiooni, mis puudutas komisjoni peasekretäri, et oleks tagatud suurem läbipaistvus, tasakaal ning menetluslike reeglite austamine Äh, kõrgete äh, ametitesse äh, nimetamist ja see on nüüd teine arutelu ja meie igal juhul oleme selle suht- väga huvitatud ja loodetavasti on võimalik seda ka põhjalikult arutada millalgi. ja aitäh ka peasekretäri kohalviibimisele. suur tänu, et te suhtute mõistmisega sellesse, et me ei hakka seda üle praegu arutlema ja peadirektori mandaat on ka täpselt piiritletud, aga võib-olla üritate vastata. Teie olete see must lammas nii-öelda. jah, mis puudutab ametisse nimetamist. me töötame reeglistiku järgi, mis on umbes kakskümmend aastat vanad aastast kaks tuhat, tähendab kaheksateist aasta vanused minu eelkäijad koostatud ja president Antonio Tajani soovis, et nüüd kohandataks neid uusi eeskirju, eh, aktualiseeritaks neid. ja me oleme mõlemad teinud ettepaneku, et juhatus teeb ettepaneku eh, ametisse nimetamiseks, eh, kui ta teeb, siis esitab mitu kandidaati korraga ja alati on võimalik, et need, kes on alaasendatud, see sugupool, kes on alaasendatud, et, et nende küsimus tõst-, arutada. ja mis puudutab juhtimise funktsiooni, üksuste eesotsas olevad isikud on, nimetan mina ametisse ja meil on naisi eh, osakonnajuhatajate hulgas oli kakskümmend kolm protsenti, kui ma ametisse asusin, nüüd juba nelikümmend protsenti. ja iga peadirektor peab tegema kolm ettepanekut ja vähemasti üks peab olema naine siis kandidaatide hulgas kolmest. ja kui nii, siis ähm, ei ole, siis ma teen ettepaneku avada see menetlus äh, laiemalt, et ikkagi parem e-, naiste esindatus tekiks. aga loomulikult meil on vaja naisi kandideerima, kes on kvalifitseeritud. nüüd, mis puudutab naisdirektoreid, siis me oleme tõesti edasi läinud, aga peadirektorite hulgas on tagasiminek igatahes meil on nüüd käivitatud menetlus, mille president algatas, et ikkagi tehakse mitu kandidatuuri kohta ettepanek ja alati eh, mõlemad eh, soopooled on esitatud ja mis puudutab eh, osakonna juhatajat, siis me oleme siin tublisti edenenud. ja ma arvan, et seda saab veel formaliseerida pärast Euroopa valimisi juhatuse otsuse tasandil, nii et oleme konstruktiivsed. jah, ma tänan, sellega me oleme tänase töö lõppu jõudnud, suur tänu, et tulite. tänan teid, peasekretär, tänan kolleegid ja homme kell üheksa jätkame.